nüüd. tere hommikust eelkõige proua Narcisa Vladulescu, kes on äh, tuumarelvastuse kontrolli ja desamireerimise võimaluste ettevalmistamise töögrupi esimene ning strateegil-, esinaine ning ehm, samuti ka härra Ott Couverture, kes on äh, strateegiliste uuringute fondi äh, teadlane, me uurime praegusel hetkel artiklit sada kaheksateist äh, kahe tuhande kahekümnenda aasta tuumarelvade leviku tõkenda-, tõkestamise lepingu ülevaatamise osas. raportöör on Sven Mikser sotsialistidest ja demokraatide fraktsioonist. Euroopa Parlamendi soovitus nõukogu otsusele Euroopa Liidu äh, seisukohtade kohta, eh, mis puudutab eh, konverentsi korraldamist eh, tuumarelvade tõkestamise lepingu ülevaatamise osas peaks toimuma kahekümne üheksandal aprillist kümnenda maini käesoleval aastal. kuna teised lepingud või läbirääkimised on läbi kukkunud, nagu näiteks Keks, Keskmaa tuumarelvade leping või uus start leping on läbi kukkunud, seega on eriti oluline, et me DNP-d, NNPT-d hakkaksime uuesti arutama ning suudaks kokku leppida ja et võtaks vastu põhimõtteline arvamus, et kinnitada meie edasisi kohustusi, toetudes eh, kolmele eh, sambale, eh, desarmeerimine, tuumarelvade leviku tõkestamine ning samuti ka tuumaenergia rahumeelne kasutamine ning pärast mõttevahetust räägib proua Ladulescu meile sellest, kui kaugele on jõudnud ettevalmistavad tööd Ehm, tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu osas ja härra Haute Couverture äh, organiseerib ja rakendab konsultatiivseid koosolekuid äh, Euroopa äh, tegevuse osas strateegiliste programmide väljatöötamisel, ta osaleb arutelul. mul on teile hea meel meenutada ka, et proua Izumi Nagamitsu, kes on ÜRO kõrge esindaja ja ühtlasi ka asepeasekretär desarmeerimisküsimustes äh, suutis meile au äh, osaleda meie esmaspäevasel koosolekul äh, kella neljast poole kuueni, et meile lisainfot selle leppe osas edastada. see on äärmiselt oluline, et koostada meie Ehm, eh, soovitusi ning enne kui ma annan teile eh, sõna, härra Mikser, tahaksin ma meenutada, eh, milline ajakava on selle soovituse vastuvõtmisel. niisiis, siis pärast esmast arutelu äh, on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg kahekümne kaheksandal jaanuaril kell kaksteist. variraportööride kohtumine toimub kolmeteistkümnendal veebruaril Strasbourgil. kellaaeg edastatakse peatselt. ning Ahvetis toimub äh, hääletus üheksateist või kakskümmend veebruar ning arutelu täiskogul toimub märtsi täis, märtsikuus ning ma annan nüüd sõna härra Mikserile, et ta esitaks oma soovitusprojekti Thank, thank you very much, uh, madam chair uh.... aitäh, proua juhataja ähm,. tuumarelvade leviku tõkestamise leping on ähm, väga oluline rahvusvaheline leping, mis ähm, tagab äh, Äh, kõik, esmalt selle, et äh, tõkestatakse nu-, tuumarelvade äh, levik ja nu-, tuumarelvade tehnoloogia leping ja see reguleerib ka tuuma tuumakütuse kasutamist rahumeelsetel eesmärkidel ja näeb peamise, lõpliku eesmärgina ette täielikku tuumadesarmeerimist. see leping jõustus tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel, nii et sellel aastal saame äh, tähistada selle lepingu jõustumise viiekümnendat aastapäeva. algselt oli lepingu kestuseks ette nähtud kakskümmend viis aastat ja pärast seda on toimunud mm, iga viie aasta tagant perioodilised läbivaatamiskonverentsid ja lepingu pikendamiskonverentsid. nii et viimasel ajal on muster olnud selline, et iga teine nendest läbirääkimistest äh, räägi-, läbi, läbivaatamiskonverentsidest ei ole äh, andnud tulemusi. kahe tuhandendal aastal äh, võeti vastu äh, edukas dokument kahe tuhande viienda aasta konverentsil, ei suudetud seda teha, ei suudetud kokkuleppele jõuda lõppdokumendi osas kahe tuhande kümnendal aastal võeti vastu viiekümne kuue punktiline äh, Äh, tegevuskava kõigi kolme lepingusamba osas ning äh, kaks tuhat viisteist ei olnud võimeline kokkuleppele jõuda väga suure osa äh, osa osas sellest lõppdokumendi projektist ja sellel aastal läbivaatamiskonverents toimub aprillis ettevalmist- vaatava, ettevalmistav kohtumine toimus eelmise aasta aprillis. Malaasia, Malai-, Malaisia eh, Euroopa Liidu suursaadiku eh, juhtimisel ja siis eh, kahekümne seitsmendal aprillil toimub siis see läbivaatamiskonverents kuni kahekümne teise maini. ja võtsime vastu otsuse siis ähm, anda soovitus nõukogule, esimene projekt äh, sai valmis jaanuari alguseks ja nüüd on, on meil võimalus seda läbi vaadata siin allkomitee, komisjoni tasemel, nagu öeldud, siis äh, järgmisel äh, nädalal, kahekümne kaheksandal jaanuaril on muudatusettepanekute esitamise lõpptähtaeg kell kaksteist päeval ja siis äh, eeldame, et veebruaris õnnestub kohtuda kõigi variraportööridega ja loodetavasti on võimalik äh, soovitus vastu võtta väliskomisjonis veebruari lõpupoole ja siis toimub Äh, täiskogul arutelu ja hääletus märtsis Strasbourgis ja väga lühidalt siis soovituse sisust, esiteks siin projektis teen ettepaneku kinnitada, et mitmepoolne, äh, tõhus mitmepoolsus, äh, mis ähm, puudutab siis tuumarelvade lepingu tõkestamist, on väga oluline, et äh, mõningates äh, aspektides on äh, tuumarelva leviku tõkestamise leping olnud väga tõhus, sest et eelmise sajandi lõpus oli väga ähm, väga süngeid etteennustusi tuumarelvade leviku otsust äh,, leviku osas, need ei ole tõeks osutunud ähm,. et ähm, aga suureks väljakutseks on äh, kaasata ka neid mm, osapooli, kes ei ole, ka neid isikuid, kes ei ole äh, lepingu osapoolteks, aga kellel võib olla tuumarelvi ja oma projektis ma pakun välja toetada kõiki tuumarelvade leviku tõkestamise olulist kolme sammast, et Euroopa Liit toetaks neid tegevusi, mis eelnevad kahe tuhande kahekümne viienda aasta läbivaatamiskonverentsile, et tegeldaks äh, desarmeerimise ja tuumarelvade leviku tõkestamise äh, tegevustega, et äh, ümber pöörata rahvusvahelise julgeolekukeskkonna halvenemine, edendada rahu ja stabiilsust ja et et tehtaks edusamme ka äh, tuumarelvade arsenali vähendamiseks äh, ja et äh, et neid edusamme, mis on tehtud alates tuhande üheksasaja kaheksakümnendatest aastatest, ehm, et need ei pöörduks tagasi. ja mis puudutab USA ja Venemaa ehm, varusid ja seda, et Äh, et vaja oleks tagasi pöörduda dialoogi juurde ja ähm, sõlmida uusi relvastuskontrolli lepinguid. ja mm, ja pooled on koostanud deklaratsiooni, kus nad on öelnud, et mis samme nad kavatsevad võtta e-, e-, NPT lepingu osas ja mm, selleks, et tagada lepingu järgimist ja loomulikult meil kõigil on väga kahju, sellepärast et hiljuti kukkus kokku INF-i leping ning ma tahaks tagasi tulla juurde NATO riikide äh, lubaduste juurde järgida e-, NPT lepingut, mis puudutab äh, tuumarelvade arsenali äh, desarmeeri-, äh, vähendamist ja tuumarelvade rolli vähendamist kaitses ja on erinevaid mõtteid, kuidas liikuda edasi selles suunas, et äh, saavutada neid eesmärke, mis äh, on kirjas tuumarelvade leviku tõkestamise lepingus, et ähm, samm-sammuline lähenemine mm, on asi, mida pöördavad, mida äh, eelistavad mm, osad, teised arvavad, et poliitiline klam-, kliima peab olema selline, et et oleks võimalik, äh, et poliitiline kliima peab parane, paranema, et oleks võimalik teha märkimisväärseid edusamme. meil kõigil on oma huvi selles, et äh, tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut tugevdada, vähendada globaalseid pingeid ning äh, liikuda selles suunas, et äh, täituks meie lõplik eesmärk, et meil oleks tuumarelvavaba maailm. ma väga ootan tänast arutelu ekspertidega ja kolleegidega ja ootan väga tõesti teie sõnavõtte ja teie ähm, panust äh, ka ähm, muudatusettepanekute vormis äh, Äh, sellele soovitusele, aitäh. Merci beaucoup uh,, je passe la parole pour. suur aitäh ja ma annan nüüd kõigepealt sõna Rahvapartei esindajale Kris Petersile. suur aitäh teile, proua juhataja, mul on äh, õnn ja au asendada oma kolleegi Arnaud Danjani ainult täna hommikul. minu jaoks on see väga suur rõõm, sest äh, Äh, sest ta on variraportöör, ta heli-, ta esitas mulle kuus punkti. ning ma loen need kuus punkti ette. ta kiidab raportööri kvaliteetse raporti eest äh, sellel väga tundlikul teemal. ta leiab, äh, ta leiab, et ta faktid on tasakaalus ta meenutab tuumarelvade leviku tõkestamise lepingut rahvusvahelises kontekstis, mida äh, iseloomustab praegune keerukas periood äh, ning äh, segased vaidlused vaidlused eh, tuumarelvade eh, rollist eh, kaitsestrateegias. teiseks ütleb meie kolleeg, et leviku tõkestamise leping ei ole kindlasti mitte täiuslik, kuid ta peab olema siiski tugev, pragmaatiline ja võimaldama ka suurendada rahvusvahelist ja regionaalset stabiilsust Eh, praegusel hetkel eh, seda lepet eh, üld, universaalselt toetatakse. kolmandaks oleks vaja garanteerida, et lepingule allakirjutajad ka erinevaid klausli, erinevatest klauslitest rangelt kinni peaks. härra Donjon soovib pöörata tähelepanu ka muredele, mis on seotud äh, sellega seoses, et mõned lepinguosalised on lepingust tagasi astunud, mis ajab väga alust, alust, on alguse teinud väga murettekitavale perioodile. kol-, kuuendaks, praegune äh, rahvusvaheline olukord halveneb ning eh, seega tuumarelvade probleem eh, kerkib eh, senisest jõulisemalt esile. härra Donjon soovib säilitada olemasolevaid tuumarelvade keelustamise reegleid ning soov, to-, toetab multilateraalset lepingut erinevate osapoolte vahel. härra Donjon esindab mõningad muudatusettepanekud, mis äh, eesmärkide täitmist aitaks. Renew Europe'i nimel kolleeg astus äh, uksest välja, roheliste esindaja nüüd. Euh, suur aitäh, kallid kolleegid. kõigepealt tahaksin tänada raportööri, ta on teinud tõesti väga hea raporti, mis on äh, väga oluline meie kõigi turvalisuse tagamiseks. suur aitäh selle hea töö eest mis meid puudutab, siis soovime esitada mõningaid lisapunkte ja kõigepealt tahaksime rääkida kahest riskist. praegusel hetkel on geopoliitiline olukord äärmiselt keeruline, kus äh, on ähm, tuuma, äh, kus on võidurelvastumise oht aina suurem äh, ning tuumarelva on aina rohkematel osapooltel. seda öeldi ka mitu aastat tagasi äh, külma sõja ajal, kui turmaoht oli väga suur, kus oli konkreetsed eh, meetmed kasutusel tsiviilelanikkonna kaitseks eh, tuumaplahvatuse korral. loomulikult eh, me ei soovi keegi, et elanikkond muretseks, kuid kuna see risk on taaskord olemas, peab, on oluline tsiviilelanikkond ette valmistada, et võtta kasutusele meetmed, et kui reaalse ohu korral oleks äh, võimalik neid kaitsta. teiseks eh, on eh, küsimus sellest, mis puudutab küberrünnakuid. küberrünnakud, eriti terroriorganisatsioonide poolt, eh, on reaalselt võimalikud ning me peame tegema kõik selleks, et oleks kasutusel kõikvõimalikud meetmed selleks, et äh, ei kasuta, et äh, ei kasutataks tuumarelvi seoses küberrünnakutega ning selliseid meetmeid peab igal juhul tugevdama. ühtlasi sooviksime väljendada Euroopa Liidu toetust eh, uuele tuumarelvade leviku tõkestamise lepingule, mis tugevda, tugevdaks desarmeerimise osa eh, NPT-s. Need olid eh, siis mõningad punktid, mille ma tõstatan ka oma muudatusettepanekutes Roheliste fraktsiooni poolt ning loomulikult ma äh, loodan, et töötame edasi dialoogi ja positiivse mõttevahetuse vaimus äh, ka selles valdkonnas, aitäh. suur aitäh. Äh, idee nimel proua Pomfrisku. suur aitäh Eh, tuumarelvade leviku tõkestamise leping peab eh, endiselt olema võtmeraamistik, millele toetub globaalne tuumarelvade leviku tõkestamine ning oma kolleegide nimel eh, teen raportöörile, keda ma tänan tubli töö eest, meiepoolse panuse. peaaegu pool sajandit suutis tuumarelvade lepingu tõvestamise lepp pinga eh, tuumarelvade levikut eh, takistada ning et keskenduti rahu, tuumaenergia rahumeelsele kasutamisele. hoolimata sellest rahvusvahelise äh,, eh, rahvusvaheline olukord on selline, et äh, rahvusvaheline julgeolek on äh, ohus ning Vene, Ameerika Ühendriikide taganemine lepingust võib tek-, käivitada tõsise kriisi Eh, erinevad riigid, eri seisukohad ohustavad seda lepingut eh, globaalse õigusliku dokumendina, millele, eh, mida võib usale, usaldada ning see ähvardab ühtlasi ka nõrgendada rahvusvahelist julgeolekut. peame tugevdama konvergentsi ning koostööd ja praeguses Äh, multipolaarses maailmas soovime me suuremat rahvusvahelist koostööd Euroopa Liidu poolt. loomulikult igal riigil on õigus oma elulisi huvisid kaitsta. üldjoontes me ei toeta soovitusi täielikule tuumarelvade keelustamise osas. sellega see seoses äh, viis riiki, Hiina, Prantsusmaa, Suurbritannia, USA ja Venemaa eh, peavad eelkõige oma ehm, eh, kokkuleppeid tugevdada. palume, et äh, suur, et Ameerika Ühendriigid ei ta-, tuleks tagasi Iraani tuumalepingu juurde. üheteistkümnes äh, septembris kaks tuhat üksteist oleks pidanud loodama suur liit islami ohu vastu äh, Äh, äh, milles oleks osalenud kõik riigid äh, Ameerikast Hiinani. pea, e, kool Konfutsiuse ja kristluse maailmas elavad inimesed peavad aru saama, et meie tulevik sõltub meie koostööst ja mitte meie äh, konfliktidest. selles vaimus on esitatud ka meie muudatusettepanekud sellele tublile raportile. Très bien, merci beaucoup euh,. Je... suur aitäh. Renew äh, poolt ei ole kedagi sõna äh, võtmas, härra Vassesco, teie soovisite sõna. vabandust, tahtsin küsida, kas äh, soovite Eh, härra Mikseri raporti kohta midagi öelda või soovite öelda midagi eh, üldjoontes eh, ütelda, jah, see on raporti osas, palun. jah yeah. um,, as usual we have a extremely positive attitude. ja meil on väga positiivne suhtumine lahendustesse rahu tagamiseks. probleem on selles, et kui järgmine konverents aprillikuus ei too endaga kaasa positiivseid tulemusi, siis ma arvan, et Euroopa Liit peab olema valmis negatiivseks tulemuseks. et me saaksime tutvustada oma seisukohti ka sellises olukorras me räägime jätkuvalt ähm, tuumatehnoloogia mm, ohtudest. aga äh, mis saab siis, kui see tulemus ei ole negatiivne? ma ei ole nüüd kõige pessimistlikum inimene, aga kui vaadata seda liitu Venemaa ja Hiina vahel hetkel, siis USA ei saa nõustuda nende poolt välja pakutud mõtetega. sest nad peavad kuidagi tasakaalustama seda võimekust, mis Hiina on viimase kümne aasta jooksul välja arendanud. kokkuvõtteks, võib-olla peaksime valmistuma kõige hullemaks et äh, siis aprillikuine konverents kukub läbi ja meil oleks ka siis äh, mingisugune positsioon. ma, mul ei ole isegi julgust välja öelda, äh, mida, mis mul tegelikult praegu mõttes on, aga tahan lihtsalt öelda, et me peame tõepoolest valmistuma selleks, et aprillikuine konverents kukub läbi. nüüd saab sõna proua Vadulescu. Pour sept minutes environ. Merci. Thank you, thank you very much. suur tänu. suur tänu, esimees. mul on suur au siin olla. suur tänu kutse eest ja tahaksin õnnitleda raportööri väga korraliku raporti puhul. see arutelu on tõepoolest ähm, väga ajakohane, nagu siin ka juba kõlas, siis aasta kaks tuhat kakskümmend on väga tähtis aasta äh, tuumarelvade tõkestamise jaoks. et ähm, siin on mitmeid tähtpäevi, kakskümmend viis aastat lepingu pikendamist, aga seitsekümmend viis aastat äh, mitmepoolsete vestluste algusest äh, ÜRO-s, mis siis praegu jätkuvad. paar sõna minu poolt, nagu siin juba mainiti, siis tõepoolest äh, läbivaatamiskonverents nagu Mikser ka selgelt ütles, Need toimuvad iga viie aasta tagant ja need on nagu selline tervisekontroll äh, sellele leviku tõkestamise protsessile, et ähm, riigipead tulevad kokku ja vaatavad, äh, milline on asjade seis. üheksandal konverentsil kahekümne viieteistkümnendal aastal ei jõudnud kokku leppele äh, siis ähm, lõppdokumendis ning kui see peaks sel aastal korduma, siis õõnestaks oluliselt lepingu toimimist. niisiis, peame andma endast parima me ei tohi lihtsalt äh, pessimismi hulbima jääda, vaid me peaksime püüdma leida mingisuguse üksmeele selle läbivaatamiskonverentsi lõpuks. sest nagu siin ruumis ka juba öeldud on, Euroopa Liit on veendunud, et selle väga tähtsal aluslepingul on suur väärtus. peaksime õnnitlema kõiki osapooli selle puhul, et seni on äh, see leping hästi toiminud, et on, äh, kasutatakse tuumaenergiat just rahumeelsetel eesmärkidel, samas äh, tuumarelvade strateegiline vähendamine on toimunud ja see on toonud kasu kõigile lepingu osalistele ning samas võimaldanud luua hea mehhanismi rahumeelseks tuumaenergia kasutamiseks kuid äh, nii esimees kui ka teised siin ruumis meenutasid täna, et äh, praegune õhkkond on üha pingelisem. võib öelda, et üleilmselt äh, on desarmeerimise ja leviku tõkestamise, relvade leviku tõkestamise mehhanismide osas äh, Mm, teatavat ähm, tagasiminekut. niisiis on väga oluline see konverents väga sisulisel viisil läbi viia. kahe tuhande seitsmeteistkümnendal, kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, kui eelmine läbivaatamistsükkel läbi sai, siis ähm, pärast seda on juba ähm, madalamad, kes on äh, siis vastava organi juht, kes seda läbi viivad, on astunud samme, et järgmine konverents saaks olla edukas on olnud olulisi tagasilööke see, et IMF-i e leping, äh, lepingust taganeti, oli üks neist, me peame leidma viise, kuidas äh, seda siluda. on läbi viidud terve rida piirkondlikke seminare, kus on osalenud võimalikult paljud riigid eh, ja on püütud leida eh, üksmeelt. Euroopa Liit on ka selle algatusega kaasa läinud ning nõukogu võttis eelmise aasta aprillis vastu eh, siis otsuse number kuussada viisteist mis on seotud ka selle juhtimiskonverentsiga ning see nõukogu otsus siis on mõeldud just selleks, et pöörduda selle juhtide konverentsi poole erinevate teavitamismeetmetega ning äh, viiakse läbi terve rida tegevusi, nagu juba mainisin, seitse suurt konverentsi, kolm temaatilist seminari lepingu kolme samba kohta ning neli piirkondlikku seminari Aafrikas, Ladina-Ameerikas, Kariibi mere piirkonnas, Vaikse ookeani eh, piirkonnas ning Lähis-Idas. ning eh, mõned neist eh, üritustest on juba aset leidnud, nende atmosfäär on olnud väga hea, kõik osalised on aktiivselt osalenud. ja nüüd kui soovite meilt rohkem üksikasju, siis olen valmis neid teile andma ka praegu. Läheksin edasi veel ühe ettevõtmise juurde, mis Euroopa Liit äh, on algatanud ja see on üpris ainulaadne, et äh, kõik sada kakskümmend üks lepingu osalist, see on siis Euroopa Liidu poolt äh, algatatud protseduur, et me et kõik need riigid äh, selgelt väljendaksid oma seisukohta selle märgilise tähtsusega lepingu osas, et kõik tuleksid New Yorki kompromissi vaimus, äh, lahenduste leidmise vaimus, et liikuda edasi üheskoos. et ei tekiks äh, erinevaid grupeeringuid, et ei langetataks erinevaid otsuseid kiiremini, kui praegusel hetkel õige oleks ning et ei õõnestataks kollektiivset kohustust äh, tagada selle lepingu tugevdamine ja säilimine. ning äh, kolmas äh, tegevuste grupp Euroopa Liidu sees nõukogu kavatseb vastu võtta sel aasta, sel aastal muidugi pärast läbivaatamise konverentsi nõukogu järeldused. see saab olema väga põhjalik dokument, mis puudutab kõiki kolme sammast, seal on ka konkreetsed ettepanekud, kuidas edasi liikuda. ning see dokument saab olema väga tulevikku vaatav, seal pakutakse välja algatusi ja lahendusi praegusele ummikseisule selles keerukas äh, keskkonnas, milles me oleme. sellega praegu piirduksin, kuid vastan hea meelega teie küsimustele, aitäh! aitäh ja sõna saab härra Haute-Couverture. aitäh, esimees, tere tule-, härra hommikust kõigile, nagu te ütlesite, <laughs> ma äh, äh, räägin kõigepealt äh, sellest organisatsioonist, mille heaks ma töötan, et ma töötan äh, Ähm, strateegiliste uuringute fondis tegemist ja äh, tegelen äh, konsultatiivsete kohtumiste korraldamisega, mm, mis puudutavad äh, NPT lepingut ja järgmisel aastal loodetavasti me praegu otsime kuupäeva, toimuvad need, toimub see kohtumine siis juuni lõpp, juunis loodetavasti. ja see on tõesti väga oluline äh, kõigi eurooplaste jaoks, kes tegelevad tuumarelvade äh, leviku tõhkestamise ja desarmeerimisega, et ähm, meil loodetavasti õnnestub siis Euroopa Liidu profiili selles valdkonnas tugevdada. ma lo-, loodan, et paljud teist äh, osalevad sellel, sest meil on tõesti vaja, et parlament äh, oleks osa meie mõttevahetustest äh, järgnevatel aastatel. ja ma räägin nüüd edasi meie tänasest äh, teemast eh, mõned äh, mõtted äh, taustast ja kontekstist. nagu me teame, üleilmne tuumarelvade lepingu tõkestamise režiim on pikalt olnud surve all ja kõik dokumendid, mida Euroopa Liit on tootnud alates sellest läbivaatamistsükli algusest ja välja arvatud kahe tuhande kümnenda aasta konverents see diplomaatiline edu, mis oli tihedalt seotud, nagu te mäletate, Obama äh, administra-, valitsuse ametisse astumisega, Obama äh, valitsuse väga te-, aktiivse tegutsemisega, äh, aga kahe tuhande viieteistkümnenda aasta konverents nagu selle aasta konverents on pigem olnud tavalised ja kahe tuhande kümnenda aasta läbivaatamiskonverents oli tegelikult erandiks ja alates äh, tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendast aastast ainult viis äh, läbivaatamiskonverentsi on äh, suutnud ähm, anda tulemusena konsensusliku lõppdokumendi. küsimus meie kõigi jaoks on, et kas me peaksime selliseid tulemusi pidama ähm, äh, edusammudeks, et tegelikult äh, need on tuginenud kõige väiksema ühise nimetaja äh, leidmisele. nii et äh, tegelikult see võib-olla näitab, et tegemist on teatava inertsuse või lihtsalt äh, liikumatusega, aga see leping peab olema elav selleks, et alles jääda, sel peab olema mingi mõte äh, rahvusvahelises julgeolekus ja see dünaamika ähm, tuleneb tihti sellest, kui äh, on konflikt äh, ja vastuolud liikmesriikide vahel, et me tõesti peaksime mõtlema, et kuidas me määratleme edu mitmepoolsetes suhetes. igal juhul selle sellel aastal viiekümne aasta tähistamine ähm, äh, tuumarelvade leviku tõkestamise lepingu äh, jõustumisest on võimaluseks ja või, võib-olla siis äh, see ei ole see, mis tavapäraselt ähm, toimub. miks see läbivaatamisprotsess on surve all? sellepärast, et kogu see režiim on väga suure surve all ja seal on vähemalt kuus tegurit, mis seda survet tekitavad esiteks äh, uutel äh, ja tärkavatel riikidel on öö, ähm, oma ambitsioonid, äh, kes võivad pidada õigusega öö, Ähm, tuumarelva omamist äh, väga oluliseks ähm, küsimuseks äh, režiimi jaoks ja see on võib-olla parim äh, režiimi püsimise, püsimise tegur, et see käib Iraani ja Põhja-Korea ja võib-olla ka teiste, Süüria ja teiste riikide kohta. ja tegem- ja kümme või kakskümmend või kolmkümmend aastat on meil olnud juba mm, selliseid arenguid ning äh, puudub ka entusiasmi, entusiasm äh, peamistelt riikidelt, äh, et hallata rahvusvahelisi suhteid mitmepoolsuse kaudu. Ähm, tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel toimunud arengud on nüüdseks peatunud, ma räägin siin ähm, Mm, konkreetselt sellest äh, lepingust ja äh, seos äh, tuumarelva leviku tõkestamise ja desarmeerimise vahel, et ähm, et see seos tundub olevat läinud kaotsi ja selle, see tundub olevat äh, see jõud, mis äh, võiks äh, riike panna tõesti tegutsema selle lepingu rakendamiseks ning viiendaks, täielikult on ära kadunud Venemaa ja USA vaheline dialoog pärast seda, kui Venemaa okupeeris Krimmi ja kuuendaks et Hiina on äh, järjest äh, suurem jõud ja seal on järjest suurem lõhe diplomaatilise retoorika vahel, mis on, mis, mis seondub NPT lepinguga ja tegelikkuse vahel. ja selles kontekstis ma ütlen, et ei ole üllatav, et Euroopa Liit, on väga keerulises mm, positsioonis olnud alates äh, selle äh, kümnendi algusest, ähm, sest on, et seal on tõesti väga palju, väga suur lõhe sõnade ja tegude vahel, äh, on ka tuumarelva leviku radikaalid ja mõned, kes soovivad väga antagonistlikke positsioone esindada. ja nendes oludes tuleb tunnistada, et Euroopa Liit ei saa NPT lepinguga rohkem teha, kui varem on äh, õnnestunud. ja ma pa-, tõesti kutsuks meid kõiki üles olema e, realistlikud. meil on vaja konsensust ja konsensusele jõudmine on äh, veelgi keerulisem kui varem. Euroopa Liit ei ole nii mõjukas et oleks võimalik muuta, et, et meil oleks mu võimalik muuta Venemaa või USA suhtumist ja INF lepingu läbikukkumine on teie, samuti olnud üks näide sellest, et Euroopa Liit ja teised riigid tegid kõike, mis võimalik selleks, et Venemaad veenda, et nad jä-, järgiksid lepingut ja et USA ei ähm, taanduks sellest lepingust, aga tulemuseks on see, et Euroopa Liidu diplomaatia kollektiivselt kukkus läbi. ning äh, teiseks, äh, võib-olla selles tundlikus ajaloolises kontekstis võib äh, olla soov Äh, olla ähm, sillaehitajaks äh, antagonistlike teiste ähm, riikide vahel. see tähendaks aga jälle seda äh, kõige väiksema ühise nimetaja leidmist. ja endiselt seda, et Euroopa Liit ei ole endiselt globaalne äh, tegutseja, kes tõesti suudaks ähm, jõuliselt üles astuda. meie eurooplastena peaksime minu, minu arvates olema konstruktiivselt agressiivsed ning ma teen ettepaneku, et me tuleks tagasi kahe tuhande kolmanda aasta strateegia põhialuste juurde selles kontekstis, kus äh, Ehm, kakskümmend aastat tagasi multilateralism oli siiski väga oluline ja Euroopa äh, mõtle, tulid välja tõhusa mitmepoolsuse kontseptsiooniga, see tähendab, eh, et me toetame mult-, mitmepoolseid lahendusi, mis annaksid tõesti tulemusi äh, koha peal tegelikult julgeoleku jaoks. aga probleem on äh, tuumarelva leviku kriis ja desarmeerimine vaja on ähm, tugevdada muuhulgas äh, lepingu artikli kümme, äh, lepingu artiklit kümme, see on tõesti väga olulise tähtsusega ja ja see on üks ähm, lünki selles lepingus. Äh, Äh, Euroopa Liit on kulutanud ressursse, et näiteks äh, CTB-d äh, edendada, aga üks küsimus, miks millega praegu, kas praegu ei ole tulnud aeg mõelda järele, et kuidas meie inim- ja rahalisi ressursse keskenduda ne-, strateegia nendele aspektidele, mis on strateegilisest vaatenurgast kõige kriitilisemad. ja see on praegu avali-, lahtine küsimus aga ma arvan, et äh, võib-olla oleks kasulik äh, kõigi Euroopa Liidu osapoolte jaoks, et äh, täpselt teada, et ähm, et mis tingimusel me toetame ja mida, et olgem väga spetsiifilised oma avaldustes, kasutagem rohkem numbreid. ja lõpetuseks. NPT tugineb kolmele sambale, me teame seda aga kolmas sammas äh, tihti also esimene, esimene sammas, äh, rahumeelne kasutamine, äh, seal on tõesti võimalik väga mm, korralik areng, muuhulgas viimane läbivaatamiskonverents, kõik olid nõus, et see on läbi kukkunud, aga see ei käi kolmanda samba kohta, aga kes teab. Euroopa Liit on tõesti see Ehm, eh, see mäng, osapool, kes tõesti saaks edendada rahumeelset äh, kasutamist, ükskõik, kas teile meeldib tuumaenergia või mitte, see on selles lepingus kirjas. ja strateegilise kriisi ajal oleks mõttekas äh, kasutada ära seda tohutut Euroopa Liidu käsutuses olevat ressurssi ja tõesti tõhusalt äh, ähm, teada anda meie arvamus. ja võib-olla meil oleks äh, vaja rohkem äh, avalikku diplomaatiat, me ei äh, mm, edenda piisavalt palju ja pro-, propageeri piisavalt palju kollektiivset tegutsemist. aitäh. kas keegi soovib sõna? härra Sa-, Satori, palun. Merci beaucoup euh suur aitäh mõlemale sõnavõtjale. tahaksin küsida, kas aprillikuiseks konverentsiks on liikmesriikidel ühine seisukoht, kas te teate seda praeguses faasis? kas Euroopa Liit äh, võib ühiselt kõneleda sellel konverentsil ja kui, nagu ma loodan, vastus on jah, siis kas te võiksite rääkida mõne sõnaga selle kokkuleppe sisust? Merci, pas d'autres suur aitäh! et rohkem sõnasoovijaid pole, siis ma annan teile võimaluse vastata. This is indeed a, a very difficult jah, sellele küsimusele on tõepoolest väga keeruline selgelt ja üksikasjalikult vastata praegusel hetkel, aga vastus oleks, et jah, me oleme kindlad, et me suudame saavutada selged äh, kaugele minevad üksikasjalikud ühisseisukohad ja ka vastavad dokumendid. me oleme varem ühistes seisukohtades kokku leppinud, nõukogu on vastu võtnud järeldused või te, nagu neid varem nimetati, kahe tuhande viiendal, kahe tuhande kümnendal aastal ja kahe tuhande viieteistkümnendal aastal otsused. nii et meil on olemas ühisseisukoht, mida me saame New Yorgis väljendada Refconi alguses seekord me oleme valmistunud, me oleme juba nõukogus äh, alustanud tööd väga põhjalike soovituste väljatöötamisega tulevikuks. mis puudutab neid kolme sammast, mida siin ka nimetati, desarmeerimine, leviku tõkestamine ning rahu otstarbeline kasutamine. seekord tuumaenergia rahuotstarbelise kasutamise sammas on päris oluline. loodetavasti liikmesriigid nõustuvad sellega, et selles ühisseisukohas on sees ka viited kõigele, mida Euroopa Liit praegu teeb komisjoni kaudu, tege-, TEFCO ja teised sajad miljonid eurod on lubatud viimase viie kuni kümne aasta jooksul nendele valdkondadele kulutada, ehk siis tuumaenergia rahutustarbeliseks kasutamiseks, ka muuks kui energia tootmiseks. nii et me püüame konverentsil tõepoolest ka saada tähelepanu sellega, me võib-olla ei kasuta alati sellist sõnastust, mis oleks kõige populaarsem, kõige laiemalt tuntum, kuid tuuma energia kasutamise eksperdid ehm, nii elektri tootmiseks kui ka, kui ka muuks, nemad eh, on sellega hästi kursis, nii et eh, ma loodan, et just sellele sambale pööratakse erilist tähelepanu. meil on ambitsioonikas projekt, et välja töötada selged soovitused eh, ka relvade leviku tõkestamiseks ja desarmeerimiseks, et siis eh, tuumarelva leviku tõkestamise sammas selle lepingu sees tugevdada, samuti edendada desarmeerimise sammast, võib-olla mitte nii kiiresti, nagu mõned teist sooviksid või mõned eh, riigid, mis on NPT osalised, tahaksid mõned neist sooviksid, et me jõuaksime väga kiiresti lõppeesmärgini ehk siis eh, maailmale, nagu kus ei ole tuumarelvi, kuid äh, me tahame konkreetsed sammud välja pakkuda, sarnaselt sellele, mida ka ütlesite ennist, et just äh, riski vähendamisega tegeleda. noh no, no.. kas soovite midagi lisada? see küsimus polnud tegelikult suunatud mulle, ma arvan. Mr Mikser, maybe you. härra Mikser soovite võib-olla sõna? Not so, so, so, so much of a question but mul ei olegi niivõrd küsimust, kui et tahaksin lihtsalt tänada eksperte nende sõnavõttudest. soovituste koostamine nõukogule on tegelikult meie panus. et loodetavasti suudame nii kujundada Euroopa Liidu ühisseisukoha, mille siis nõukogu koostab ja tegelikult äh, relvade leviku tõkestamise teema on palju laiem kui ainult NPT leping, on olnud mitmeid äh, olulisi lepinguid, mis puudutavad äh, tuumarelvi ja ka nende transportimise vahendeid. paraku siis IMF, IMF leping siis nüüd ähm, enam ei kehti ja on ka teisi leppeid olnud varem, mis kahjuks on äh, kahjuks on lagunenud ja ma tean, et on erinevaid seisukohti, mis puudutab seda uut lepingut, et tuumarelvade keelustamisega, kuidas see võiks NPT-d mõjutada ja selle tulevikku. aga need liikmesriigid, mis on ka NATO liikmed, ei vaata sellele just eriti positiivselt, ma viitasin oma soovituste kavandis ka sellele eh, lep-, lepingule. et võib öelda, et see peegeldab seda, et rahvusvaheline üldsus, selle enamus soovib näha tuumarelvade vaba tulevikku maailmale. aga kuidas see nüüd NPT-ga kokku läheb, et seda võib muidugi erinevalt tõlgendada liikmesriikides ka Euroopa Liidu liikmete seas on äh, tuumariike ja kõigest mõne nädala pärast võib veel üks lisanduda, et me ei taha tõepoolest üks, üks neist äh, kaob äh, õige pea. ja OSCE liikmete ähm, osas äh, ja mõeldes ka sellele, et Euroopa Liidu ja NATO äh, liikmed osaliselt kattuvad, siis on oluline tähelepanu äh, pöörata sellele, kuigi me saame kõik rahumeelsed maailma, siis nii kaua, kui tuumarelv on olemas, olemas, nii kindlasti ka NATO liikmete seas on tuumariike aga kindlasti ei tohi kahtluse alla seada NPT väärtust ühe instrumendina tuumarelvade leviku tõkestamiseks nagu ka desarmeerimiseks äh, üle maailma. Merci beaucoup! suur aitäh! suur tänu ekspertidele äh, meie ähm, harimise eest täna hommikul ning äh, suur aitäh Sven Mikserile oma raporti tutvustamise eest niisiis, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg on teisipäeval kell kaksteist. aitäh! kallid kolleegid, palun jätkame nüüd äh, koosolekut, tänan kõiki ja ma paluksin, et kõik need, kes soovivad lobiseda, nad teeks seda saalist väljaspool. Äh, meie sõjaväelastest külalised äh, tulid ilusasti õigel ajal kohale. tervitan kindral Claudio Grazianot, kes on Euroopa sõjalise komitee, Euroopa Liidu sõjalise komitee Eh, esimees, teie sõnavõtt on väga eh, oluline meie alakomisjoni jaoks, oleme väga õnnelikud, eh, et ähm, tulite meie ette rääkima. viimaste operatsioonide missioonide raames soovib Euroopa Parlament pärast äh, erinevaid konsultatsioone teada, millised on meie strateegilised eesmärgid ja samuti Äh, praegusel hetkel on ettevalmistamisel äh, alaline struktureeritud koostöö ning äh, meie sõjaline komitee on siis nende soovituste lõppkasutaja. sõjaline komitee garanteerib meie välistegevuse sidusust Euroopa Parlament ja eelkõige sede komisjon garanteerib teile oma toetuse ning samuti koostame ka ettepanekuid äh, Eh, mis väljendavad Euroopa kodanike huve ja soove sest, sest seitsekümmend protsenti Euroopa kodanikest on väljendanud, et eh, muret eh, julgeoleku ja kaitseolukorra pärast. härra Graziano, kas võite rääkida meile oma järeldustest, mille olete võinud moodustada selle sõjalise komitee esimehena? suur aitäh teile aitäh, äh, esimees, aitäh, daamid ja härrad. mul on äh, väga hea meel selle kutse eest äh, täna siia tulla, see on suur au ja ma võtan seda märgina teie suurest tähelepanust selle suurele rollile ja olulisele panusele, mis on antud Euroopa Liidu kaitseks. ma Ähm, olen Euroopa Liidu sõjalise komitee juht ja ka äh, esindaja avalikkuses ning äh, kakskümmend kaheksa liikmesriiki on äh, siis omalt poolt saatnud esinejad sellesse komiteesse. me anname nõu sõjaväelistes küsimustes ning ähm, tagama, et sõjaväelise võimekuse lõppkasutajate hääl oleks kuuldav Euroopa Liidu institutsioonides ning et ähm, seda kaasataks otsustusprotsessidesse nõukogus. olen ka põhiline kontaktpunkt ähm, operatiivülesande, ülesande viivatel komandöridele ning eh, samuti osalen diplomaatilistes missioonides ning olen sõjaväeline nõunik Euroopa Liidu asepresidendi ja välispoliitika julgeolekuküsimuste kõrge esindaja kaitseküsimustes selle rolli tõttu ja nende, selle vastutuse tõttu, mis mul on, ma seiran väga tähelepanelikult seda olukorda, kus me asume ning äh, annan sellest lähtuvalt äh, nõuandeid. täna äh, arutame siis ähm, meie sõjalise võimeku-, sõjalist võimekust ja ma tahaksin ka kõigepealt ülevaade, ülevaate minu ähm, perspektiivist. paraku uus aasta ei alanud just hästi. olukord Iraagis ei ole just üllatav. sümptomid olid juba olemas juba aastaid. niisiis, see, mis Iraagis toimus, ei olnud just üllatus, aga selle, selle ulatus ja pikaajalisem mõjud ei ole veel selged sellel kriisil on mitmeid otseseid mõjusid piirkondlikult ja ka kogu rahvusvahelisele kogukonnale. see niinimetatud äh, liblika efekt, äh, mis äh, võib mõjusid tekitada otsest kriisikoldes palju kaugemal ka meil Euroopas. me räägime ohtudest ja suur osa neist tuleb lõuna poolt Liibüast, näiteks Saheli piirkonnast ja see sunnib meid ümber kujundama oma äh, tähelepanu äh, ja keskenduma just suurematele ohtudele, selle äh, ebastabiilsuse kolmnurgale. see koosneb siis rahvusvahelise terrorismi levikust erinevates vormides, sealhulgas ka välisvõitlejate kujul Äh, siis ebaseaduslikud rändevood ning äh, turvalisuse vähenemine kogu piirkonnas, kus siis riigid on läbi kukkunud äh, ja valitsused ei toimi. Euroopa tulevik on seotud ka Liibüaga ja sellega seotud piirkond nagu Sahel, nagu ka välispoliitika kõrge esindaja asepresident Joosep Reljuti välja tõi. võttes seda arvesse, oleme ka ähm, oma strateegias olnud sellele, et, et anda vastus Türgi ja Venemaa tegevustele. peame olema võimelised kiirelt reageerima. aga küsimus on, kes peaks olema see, kes võtab algatuse on selge, et mitte ükski riik üksinda ei saaks seda teha. ei, neil ei ole legitiimsust, ei ole ka võimekust üksinda nende väljakutsega toime tulla, seetõttu on see kriis pannud lisavastutuskoorma rahvusvahelise kogukonna õlgadele. ja ka meie õlgadele eurooplastena meil on vaja mitte ainult ähm, reaktiivset lähenemist, vaid aktiivset äh, lähenemist. on selge vajadus tegutseda, Euroopa Liidu institutsioonid on sellest äh, väga selgelt aru saanud. Euroopa Liit peab näitama, et ta on rahvusvahelisel areenil aktiivne osaleja, et Euroopa Liit on tugev. me peame tegutsema otsustavalt, et vältida, ütlen jällegi ähm,, seda julgeolekuvaakumit, selle peab täitma ÜRO, Euroopa Liit äh, ja NATO. ja me ei saa tegutseda üksinda. tegemist on võimalusega Euroopa Liidu jaoks, võimalus, mille me peaksime ära kasutama. Euroopa Liit peaks kasutama oma ainulaadseid võimalusi, diplomaatilisi, poliitilisi, majanduslikke vahendeid. see on see, mida me nimetame Euroopa Liidu integreeritud lähenemiseks ja nii oleme me kõige paremini võimelised selles olukorras reageerima, sekkuma julgeolekupakkujana kas autonoomselt või partnerina äh, vastavalt oma globaalsele strateegiale. just nende kriiside puhul, mis puudutavad meie lähimaid naabreid, ma arvan, et me ei saa reageerida, kasutades ainult ühte neist vahenditest, äh, mis meie käsutuses on, me peame kasutama neid kõiki üheskoos. lähiajalugu on meile näidanud, et kui me otsime diplomaatilisi lahendusi, siis äh, tuleb tihtipeale luua julgeolekuraamistik, kasutades sõjaväelisi vahendeid vähemalt abivahendina, et dialoog saaks üldse toimuda Äh, praegused kriisid on oma tuumas muidugi sotsiaalsed, aga tuleb ka öelda, et äh, enamasti ei ole võimalik leida lahendust kasutamata äh, sõjaväelisi vahendeid, vähemalt abivahendina. see ei tähenda, et me peaksime tingimata võitlustegevuses osalema, see tähendab, et me saame loota instrumendile, mis on täiendav mis täiendab teisi vahendeid äh, ja võimaldab deeskaleerida äh, konflikte ning äh, jõuda tagasi normaalsusesse. kaks päeva tagasi kuulsime, et öeldi, et ei ole võimalik lihtsalt Liibüas vaherahu välja kuulutada, aga Euroopa Liit kaalub nüüd ja ma toetan seda igati, seda, et täielikult et äh, taasaktiveerida operatsioon Sofia ja kasutada veelgi rohkem ressursse. see on väga oluline, et äh, relvaembargot jõustada. operatsioon Sofia raames äh, või operatsioon Sofiaga saadab ähm, Euroopa Liit väga selge tugeva mm, signaali. aga kui soovite tegutseda nüüd või soovite, et me oleksime valmis tegutsema tulevikus, siis on selle eelduseks, et äh, meil oleks olemas võimekus missioonideks ja samuti tahe tegutseda. Euroopa Liit peab lahendama ideoloogilised äh, tõkked, mis äh, segavad näiteks Euroopa Liidu ja NATO koostööd et kõik osapooled saaksid teha koostööd ja järgida ühiseid eesmärke. selleks, et me saaksime olla usaldusväärsed julgeolekupakkujad ja me saaksime võistelda ka oma vastastega, äh, kui selleks on vajadus. selleks on meil vaja õigeid vahendeid ja võimekust. selles kontekstis võin öelda, et me oleme teinud tohutuid edusamme ning on loodud terve rida olulisi julgeoleku ja kaitse algatusi. selles protsessis me oleme äh, Euroopa Liidu ambitsioonid tõlgendanud näiteks PESCO kardinali EDF-i kaudu äh, siis sõjalistes vahenditesse ning äh, Ehm, meil on tõesti ainulaadsed vahendid ehm, meie sõjaväemissioonide läbiviimiseks ja eh, seireks. põhiliste eh, kõik need algatused eeldavad aga, et liikmesriigid ka annaksid omalt poolt olulise panuse. sest neil on oluline mõju Euroopa Liidu kaitsevõimekusele EDF, meenutaksin, on loodud selleks, et äh, äh, teadusuuringute ja allhangete vallas oleks rohkem ressursse, et äh, ähm, ja eesmärgiks on ka parandada Euroopa Liidu kaitsekoostööd, et ei kulutataks asjatult ressursse ei tohi unustada, et EDF on loonud pinnase Euroopa Liidu kaitsetööstuse Euroopa Liidu jäämiseks ning see Euro-, Euroopa Liidu võimekus, mis Saaremaal välja arendatakse, on väga oluline ka pikemas perspektiivis kaitsesektori jaoks. ning EDF on ka väga oluliseks elemendiks, kui teha koostööd stra-, strateegilises valdkonnas, kus seni ei ole Euroopa Liidu üleseid algatusi tehtud ja EDF-is tehtu on kindlasti kasuks ka NATO-le, kõik, mis on hea Euroopa Liidule, on hea ka NATO-le, sest see suurendab võimekust. EDF on ähm, tõeliseks verstapostiks ja see on üks parimaid investeeringuid Euroopa Liidu kaitsesse ja selle tulevikku. seetõttu arvan, et ei et oleks rumal isegi mitte kaaluda, et oleks rumal isegi kaaluda äh, vahenditele ülempiiri seadmist, mis EDF-i suunatakse. meie viimasel koosolekul tervitati väga tööd selles vallas. ja toodi välja, et tegemist on väärtusega tööga ja on oluline, et tegevused oleksid sidusad ja et saavutaks käekatsutavaid tulemusi enne, kui luua uusi projekte. selles kontekstis tahaksin tuua välja seda topeltrolli, mis sõjaväel on. kõigepealt strateegiline tase, kus me äh, pidevalt anname strateegilist nõu, mis on oluline otsuste langetamiseks Euroopa Liidus ja liikmesriikides teiseks, põhiline lõppkasutaja ja klient nendele äh, toodetele, mis on välja arendatud, võite ette kujutada, et see paneb meile mm, erilise vastutuse, aga see on vastutus, mida hea meelega kanname. oma eriteadmiste tõttu selles vallas ja see tõttu me osaleme kõigis neis protsessides kõigil tasanditel. räägida algatus nagu Peskoga Kalme, siis siis ähm, EDF ei ole nendega võrreldav. Äh, sõjaline komitee võiks olla EDF-is aktiivsem ja saaks siis anda paremat sõjalist nõu. meie jaoks on oluline, et sõjaline komitee väga hoolikalt jälgib arenguid ja on alati valmis andma oma äh, nõu ja sisendit äh, otsuse langetajatele. meil on suured ootused äh, sellele algatusele ning loodame, et see annab olulisi tulemusi, mis aitavad sõjalisi operatsioone läbi viia ning suurendab ka Euroopa Liidu nähtavust ühine lähenemine Euroopa Liidu kaitsele nõuab ähm, meie kollektiivseid äh, jõupingutusi ja vastutuse kandmist selleks, et luua see, mida mõned nimetavad Euroopa Kaitseliiduks. et seda saavutada, on meil vaja strateegilist autonoomiat, et me saaksime rääkida ühel häälel. ja kui nüüd äh, rääkida veel meie vastutusest siis ähm, siin võiks oluline olla ka meie missioonide läbivaatamine, et muuta need võib-olla tugevamaks. ja siin võiksime tasanda ähm, nõustamist äh, ka näiteks Saheli piirkonnas või Somaalias toimuvate missioonide puhul. see viib selleni, et et ähm, Euroopa Liidu tegevus on nähtavamad ähm, ja mõjukamad. ja nad on nähtavad ka meie vastastele ja strateegilistele võistlejatele. nii saaks ka paremini mobiliseerida liikmesriike, et nad annaksid panuse missioonidesse, võttes arvesse, et ähm, probleemiks on personalipuudus loomulikult on väga oluline ka koostöö NATO-ga ning teiste rahvusvaheliste partneritega. kokkuvõtteks suur tänu veel kord selle võimaluse eest täna sõna võtta neil teemadel, loodan, et äh, suutsin teile anda ettekujutuse julgeoleku ja kaitse teemadest ja ka sellest, et kuidas need on seotud äh, päevasündmustega. lõpetuseks tahaksin veel öelda, et on äärmiselt oluline, et kogenud sõjaväeeksperdid saadaksid, saaksid anda nõu kõigil, äh, kõigil tasemetel, võttes arvesse, et sõjaväeline kohalolek on ka väga kulukas. Mm, sellega lõpetaksingi ja ootan huviga teie küsimusi, aitäh. Euh, suur aitäh teile, kindral. annan nüüd sõna koordinaatoritele, kõigepealt saab sõna Sven Mikser So uh, thank you, thank you very much. suur aitäh teile. väga ülevaatliku sõnavõtu eest. mul on mõned küsimused eelmisel nädalal Strasburgis äh, ja üks äh, põhiteemadest äh, puudutas Euroopa strateegilist autonoomiat. kuid oleme nüüd selle kontseptsiooni sisust rääkinud selles komisjonis ja ka täiskogu aruteludes äh, väga tuliselt. ning tundub, et ei ole üldühist seisukohta, äh, mida see tegelikult peaks endast kujutama, millised äh, piirid äh, sellel oleks äh, ning äh, kuidas saaksime defineerima seda, kuidas peaksime defineerima kogu seda kontseptsiooni võimalikult täpselt ning kuidas seda kasutada suhetes näiteks ameeriklastega, kui korraldame sõjalisi operatsioone praegused sõjalised võimekused on üritatud, on üritatud kasutada sõjaliste konfliktide lahendamiseks, eile rääkisime just äh, koolitusmissioonidest, nõustamismissioonidest Iraagis ja Aafrikas ning äh, üks äh, sõnavõtjatest leidis, et kui tulevikus kui me tegeleme koolitus- või nõustamismissioonidega, peaks võib-olla, peaks leidma sellise lahenduse, äh, Euroopa Liit äh, äh, oma missioonil kasutab kaitset Euroopa Liidu liikmesriikide ajutiste koalitsioonide poolt võib-olla see oleks kõige lihtsam äh, lahendus. kas te arvate seda, et see võiks nii olla või et Euroopa Liit võiks veelgi ambitsioonikam olla kriisiolukordade lahendamiseks? Aafrika mandril näiteks Merci, aitäh. mõned küsimused veel, kindral ja siis annan sõna vastamiseks. Kris Peeters, palun. Euh, merci, euh, madame la president, euh, I apologize. suur aitäh. vabandust äh, hilinemise pärast, teises komisjonis oli hääletus. mul on väga hea meel selle üle, et mu kolleeg küsis äh, taas kord äh, küsimuse Euroopa strateegilise autonoomia kohta, viidates raportile mida Strasbourgis hääletasime, kallis kindral. ma arvan, et loodan, et te olete tuttavad selle raporti sisuga, see annab väga olulise vastuse selle kohta, mida meie sellest arvavad. kuulan loomulikult teie vastuseid, mis on väga tähtsad. minu teine küsimus on Eh, minu teine küsimus on siis järgmine. EDF on loomulikult väga oluline kaitsefond Euroopa Liidus. mis eh, side on eh, selle fondi ja, ja Euroopa Liidu kaitse sõjalise komitee vahel ja selle, ka seos millega, mida teie teete, sest te peate tegema koostööd ka nõukogu, te ei saa otseselt eh, esitada oma seisukohti Euroopa Kaitsefondile, kas see on nii ja eh, milline on teie seisukoht, härra Vassescu, palun. suur aitäh. härra kindral ma olen täiesti nõus sellega, mida te ütlete. Te rääkisite immigratsioonist, on täiesti selge, et kui soovime piirduda lihtsalt äh, ühekordse sekkumisega Vahemerele inimelusid päästa, siis äh, selge on see, et kogu see ähm, probleem veel laieneb tegemist on väga keerulise küsimusega loomulikult, aga mina arvan, et et selleks, et kontrollida immigratsiooni, on vaja eh, tihedat poliitilist eh, ja sõjalist koostööd, mis oleks eh, tõhus ja toimiv soovime eelkõige, et oleks tagasivõtmisleping äh, põhiliste riikidega, kust enamus pagulasi pärit on. teine element on see, et äh, et sõjalisi aspekte tuleb igal juhul algusest peale algusse võtta, et arvesse võtta, et tuvastada, kus, millised on äh, näiteks inimkaubitsejate tegevusvõrgustikud, sest väga tihti inimesed, kes soovivad Euroopasse jõuda, maksavad äh, neile inimkaubitsejatele tohutuid summasid, et Euroopa rannikule jõuda. ning see ei oleks võimalik, äh, kui need võimsad äh, äh Eh, inimkaubitsemisvõrgustikud ei eksisteeri ja ma arvan, et neid, eh, neisse suhtutakse positiivselt riikides, kus nad tegutsevad, kui me soovime illegaalsete immigrantide arvu vähendada. kui me soovime neid võrgustikke välja juurida, eh, see, vabandust, nende väljajuurimine on lausa kohustuslik. ning lõpetuseks merepääste on lahendus äh, ainult siis, kui austatakse rahvusvahelisi reegleid, mis äh, kohustavad äh, hätta sattunud inimesi päästma. praegusel hetkel peame mõtlema, mida see iseenesest tähendab, kuidas neid inimesi päästa ning äh, kuidas äh, neid vajaduse korral tagasi saata. peame olema valmistunud, äh, sest vastasel korral ootab meid tõeline üleujutus. sest kõik andmed näitavad, et, et immigrante tuleb aina juurde seoses kliimamuutustega, kui me piirdume sellega lihtsalt, et me päästame need inimesed äh, ära merel, ei suuda me probleemi lahendada. peame äh, diplomaatiliselt tegutsema, lepi, sõlmima tagasivõtmislepingut, hävitama äh, inimkauplejate võrgustikud ning inimesed tuleb merelt päästa ja tagasi saata nende kodumaale suur aitäh, palun järgmine kõneleja. suur aitäh teile. tere hommikust teile, kindral eh, ning tänan, et te siia tulite ning teie väga põhjaliku sõnavõtu eest. Eh, vabandan juba e eelnetavalt eh, teie ees, sest ma ei saa kahjuks teie vastuseid ootama jääda, kuid loen need hiljem tähelepanelikult läbi. ma olen teiega nõus Euroopa Liidu eh, tulevik eh, tähendab eh, seda, et peame garanteerima oma strateegilise tuleviku ning peame suutma garanteerima julgeoleku kõige olulisemates valdkondades, võttes arvesse praegust geopoliitilist segadust, on vaja kontrollida, jälgida olukorda aidata koolitustes, sõjalistes koolitustes eriti võiks olla üks suurepärane võimalus. kuid ma jagan eh, eh, eelkõneleja poolt öeldut ning ma ühinen eh, tema äärmiselt õigustatud sõnadega Eh, kes ütles, et meie eh, oleme senises tegevuses oma võimete piire näidanud, eh, need on läbi kukkunud, kuid peame mõtlema rohkem sellele, et Euroopa kodanike tulevik on Vahemere turvaliseks muutis, muutmises. praegu konkreetsemalt rääkides Eh, sõjalise komitee roll eh, praegusel hetkel võiks olla eh, suurem nähtavus DF-i kasutamisel, Euroopa Kaitsefondi kasutamisel, praegusel hetkel tundub see olevat täiesti kasutu. teame, mida ütles selle kohta Soome eesistumine Eh, ning rääkis lausa selle kärpimisest praegusel keerulisel ajaloolisel hetkel on selline täiesti eh, mõistusevastane nii majanduslikult kui sõjaliselt rääkides. Euroopa eh, Parlamendi, Euroopa Parlamendi president, teeme oma, täidame oma rolli, et selle fondi kasutust laiendada tõhus tegutsemine võiks eh, leida suuremat kasutust tänu teie konsultatsioonidele, soovitustele, teie olulisele rollile selles fondis, et ära hoida dubleerimist, laialivalgumist ning ära hoida seda, et eh, erinevad nägemused eh, lõhestaks meid selle asemel, et meid ühendada ning äh, äh, saaks, äh, saaks ühtlasi tegeleda ka sellega, kuidas meie võimekust tulevikus edasi suurendada, sest mis tal muud ikka teha oleks. suur aitäh ja järgmisena saab sõna proua Aagila. suur aitäh teile, proua juhataja. mul on kindralile üks küsimus. aitäh, et te siia tulite, suur aitäh teie suurepärase sõnavõtu eest ma tahaks teada teie arvamust selle kohta, milline võiks eh, olla eh, NATO ja Euroopa Liidu tulevase koostöö raamistik. Eh, tahaksin tänada mõlemad eelkõnelejad, rääkisid Vahemere suurest probleemist seoses illegaalse immigratsiooniga, nagu te teate, Hispaania on üks riikidest, kuhu palju selliseid immigrante jõuavad ning ma tahaksin kinnitada seda, et me ei ole piisavalt rikas Eh, selleks, et kõiki illegaalid vastu võtta. lisaks sellele, selle, eh, see illegaalne immigratsioon, mida eh, Hispaanias tunnetatakse pidevalt, et see illegaalne immigratsioon, mis, kus otsustatakse oma elu parandada, sinna võivad ühineda inimesed, kes ei taha paremini elada, vaid tahavad halba teha, nad võivad olla terroristid ja nad võivad äh, ühineda terrori eh,, immigrantidega, kes soovivad oma peredele paremat elu. ma mõistan, et kontroll peab olema äärmiselt põhjalik, ma kordan veel kord, et Hispaanias me ei ole rikas riik ja terve Aafrika Hispaaniasse ära ei mahu. suur aitäh selle eest, mida te teete, kuid meil on vaja e, põhjalikumat kontrolli. suur aitäh teile, kindral, suurepärase sõnavõtu eest, et mind ära kuulasite. Merci beaucoup, general uh.... suur aitäh, enne kui ma teile sõna annan, tahaksin ma samuti esitada uh, küsimusi teie sõnavõtu kohta. Te rääkisite lühidalt uh, sellest, et soovite, et Euroopa Liidu mandaat võiks laieneda, rääkisite Sahelist ja Somaaliast uh, nii äh, toetusmissioonidest äh, kui koolitustesse, milline on Euroopa Liidu liikide praegusel hetkel suhtumine, eile hommikul äh, oli meil väga pikk koosolek Saheli teemal ning kõik kolleegid nõustusid vajadusega rohkem ja paremini tegutseda. loodetavasti seda tunnet jagavad ka liikmesriigid ning äh, ma arvan, et te vist ei rääkinud äh, alg-, Euroopa rahualgatusest, tahaks teie arvamust selle ähm, algatuse kasulikkuse kohta ning äh, tahaks ühtlasi teada ka liikmesriikide seisukohti selle kohta, kas see algatus, mis sai alguse kahe tuhande kaheksateistkümnendal aastal, lõpuks ka reaalselt päevavalgust näeb? Okay, great questions, of course. loomulikult suurepärased küsimused. see, neile peaks väga pikalt vastama ja mõnele ma lihtsalt ei saa vastata, sest seal neil on ka suur poliitiline dimensioon. strateegiline autonoomia, mis on oluline küsimus, meie, oluline osa meie globaalsest äh, strateegiast minu arvates see on äh, oluline sammas meie tegevuses. see on oluline osa meie usaldusväärsusest, ei ole olemas sellist globaalset strateegiat. ei ole võimalik olla julgeoleku äh, garanteerija ilma sellise strateegiata, mis meie ambitsioonide kõrgusel oleks no nagu seda toetavad Euroopa Liidu liikmesriigid, see ei tähenda, et strateegiline autonoomia eh, tähendab, et me oleme kellestki autonoomsed, see tähendab seda, et, eh, et ollakse, suudetakse midagi teha, samas kui teised midagi teha ei taha ning et on olemas ka võimekus eh, missioonide läbiviimiseks. see tähendab seda, et et ei ole täiesti, ei tähenda seda, et oled absoluutselt autonoomne sõjaliste operatsioonide läbiviimisest, räägime koostööst NATO-ga, kes on ikkagi põhiline julgeoleku- ja kaitseorganisatsioon Euroopas ning millel on tohutu oluline dimensioon kollektiivkaitse korraldamisel. kuid meil on vaja strateegilist autonoomiat selleks, et meil on, äh, oleks, äh, oleks võimalik tegutseda kiiremini, vastasel korral ei ole meil mitte mingisugust lootust oma äh, töödega toime tulla. Euroopa Liit peab olema meil on vaja Eh, vahendeid, mis on ambitsioonide väärilised. see tähendab, et me peame lahendama ka Euroopa eelarve küsimused. praegusel hetkel on Euroopa liikmesriikide võimekus üks paremaid maailmas kuid me soovime missioone läbi viia, siis meil on vaja selleks ka võimalusi, muidu pole me usaldusväärsed, meid ei võeta usaldusväärseteks partneriteks. strateegiline autonoomia ja globaalne strateegia tähendavad seda, et kakskümmend seitse riiki suudavad vähemalt ühel häälel rääkida ena-, olulisemates küsimustes see tähendab muidugi ka seda, et me teatud määral ise ka riik loobub ähm, teatud määral äh, oma äh, nagu äh, äh, äh oma autonoomiast Euroopa Liidu ühisautonoomia nimel. see annab olulisema rolli äh, ka Euroopa Liidule, kõigile riikidele Euroopa Liidu siseselt. praegusel hetkel ei ole mingisuguseid alternatiivi olemas meie strateegilisele autonoomiale, vastasel korral ei ole isegi võimalik neid operatsioone hakata ette valmistama. kui soovite ette valmistada operatsioone, tuleb minna äh, küsida, kas keegi teine soovib äh, kas Euroopa Liit soovib näiteks Liibüas äh, osaleda Eh, olukorda jälgida ja seda sellepärast, et ei ole mingisugust eh, autonoomiat selle otsustamiseks. ja peale selle meil ei ole Euroopas armeed. me ei, meil ei ole võimalik igas riigis äh, luua väeosi NATO jaoks, Euroopa Liidu jaoks ja nii edasi ja nii tagasi ja ÜRO jaoks. kuid äh, kui me soovime oma pädevused üle vaadata, meil on vaja, meil on vaja Euroopa Liidus äh, luua, äh, anda ka, meil oli, me suutsime näiteks äh, Liibanonis tugeva jõu loomiseks, ma tegutsesin seal sest äh, soovisime, et meie missioon oleks usaldusväärne. no uus missioon, kui soovime äh, näitamata, et Euroopa Liidul on äh, ka autonoomne tegutsemisvõime sõltuvalt olu, rahvusvahelisest olukorrast, seda on väga pikk, seda võtab väga kõvasti aega pärast äh, Liibüat võime öelda, et, et NATO tükk aega ei e, tee midagi väga otsustavat. praegusel hetkel on Euroopa Liit väga e, vastutavas rollis. hakkame rohkem tegutsema Aafrikas, hakkame tegelema kommunikatsiooniga selles küsimus. meil on äh, küsimus äh, ka üleüldises lähenemises. peame tegema suuri poliitilisi jõupingutusi. ja nagu ma seda eelnevalt ütlesin, praegusel hetkel sõjalisi lahendusi äh, pole Aafrikas. ma olen selles mängus olnud nelikümmend aastat, viis aastat lahinguväljal mitmetel äh, Äh, operatsioonidel, meil ei ole mingisugust äh, võimalust olukorda parandada, äh, kui soovime oma jõupingutustes usaldusväärne olla, kui me ei suuda mingisuguseid laevadega osaleda, siis või, või vägedega, siis olete juba ette läbi kukkunud. nii näiteks UTM-i puhul Malis, Kesk-Aafrika Vabariigis, Somaalias need on väga olulised piirkonnid, äärmiselt äh, seotud Liibüaga ning samuti kogu äh, kriisis oleva äh, maailmaga, siin nagu te teate, te teate ju kõik, mis asi on liblika tiiva rapsatuse efekt. teate, et need tihtipeale jõuavad kalifaadis läbi kukkunud sõdalased Liibüasse oluline on praegu see, mis toimub Põhja-Aafrikas, Kesk-Aafrikas ning meil on eh, vaja seda missiooni, et garanteerida eh, võimekuse kasvu, mis, eh, mille eesmärgiks on koolitada parandada sõjaväelist võimekust, et nad saaks oma võimekust hiljem ise kasvatada. aga see on väga äh, Äh, pikk protsess, sellepärast et selliseid asju ei tehta kolme päevaga, selleks on vaja aastaid, selleks on vaja aega, selleks on vaja toetust ja koolitust. nüüd, mis puudutab UTM-i, siis ma arvan, et see on hädavajalik, et me teeme selleks selle tugevamaks, ka kontseptuaalselt teistsuguseks sest rääkida ainult koolitusest ei ole piisav, sest siin ei ole mitte ainult koolituse, vaid ka võimekuse suurendamises äh, küsimus, äh, äh, samuti ka praegusel hetkel on need missioonid väga piiratud. meil ei ole mingisugust probleeme Eh, selles, et Euroopa Liit võiks aidata nad eh, tugevamaks teha. praegusel hetkel Euroopa väed ei ole eriti eh, laialt tegutsenud välismaal. kümme aastat tagasi oli viis-kuus rohkem meid. kuid praegusel hetkel neid missioonid ei ole piisavalt usaldusväärsed liikmesriikide silmis, nad on äh, väikesed, nad ei ole väga mõjukad ning põhiliselt tegeletakse koolitusega, nii et kui me suudame ambitsioonitaset tõsta, suudame eh, missioonid usaldusväärsemaks muuta, mitte ainult koolitada, vaid eh, eh, ko-, nõustada ja kana-, garanteerida sealjuures meie vägede julgeoleku siis äh, see, äh, ärgem unustagem, et nad tegutsevad, need missioonid äh, maailma kõige ohtlikumates paikades. kui näiteks koolitati Somaalias, mindi baasidest koolituspiirkonda et läbisid on Mogadishu, mis on sama hea kui Helmandi läbimine Afganistanis, selleks on vaja head ettevalmistus ja kui tahate kedagi koolitada, peate ise olema usaldusväärne. samuti on vaja tegeleda regionaliseerimisega ja samuti on vaja uusi projekte Euroopa Liidu poolt, nii et ma arvan, et me, meie tegevuse jõulisemaks muutmine on väga tähtis, kaitse on väga tähtis. ma arvan, et missioon on see, mis peab kogu kaitse äh, Eh, garanteerima. kui, eh, kui eh, üks riik garanteerib kogu kaitse aspekti, siis on selliseid mis-, missioone Eh, mida eh, oleks võimalik eh, ühel riigil rohkem toetada, teistel ja teisel riigil, kuid mina mõtlen siin Euroopa missioonist, mitte koalitsioonist. Malis ma, on meil juba praegusel hetkel viis missiooni. seal on ÜRO missioon, meil on seal Prantsuse missioon UTM ning meil on ka kohalikud jõud, kes tegutsevad äh, meie oleme ainukesed, kes praegusel hetkel seal koolitusega tegelevad, teised mitte. meie võime tegutseda eh, Saheli toetusel, see on äärmiselt hea mõte, praegusel hetkel eh, Sahelil ei ole vahendeid selleks, et eh, jõulisemalt tegutseda, vastasel korral see läbikukkumine, see et muidu see läbikukkumine maksab meile kõigile kätte, Sahhel ise ei saa seda, eh, enda probleeme lahendatud, tal on vaja eh, toetust, Aafrika sarvepiirkond on, eh, selle kohta võib sama öelda, meie peame minu arvates olema vastutustundlikud. important, võin see öelda E ja Euroopa rahualgatus, jah, see käib ka siia ja ähm, ja uus rahastus, tõhusam, lihtsam ja võimalus öö, ähm, toetada neid äh, sõjaväelasi, keda me treenime, võimalus äh, rahastust anda erinevatele partneritele, äh, näiteks on Gruusia, ja võimalus liikmesriikidele, et kui nad ei saa mingisuguseid äh, äh, võimeid anda, siis nad võivad äh, rahalist kompensatsiooni maksta. et kui ähm, või siis, et nüüd me palume partneritel, et partneritelt toetust, aga pärast ei anna mingit äh, toetust enam. ja, ja Euroopa äh, Kaitsefond, see on tõesti verstapost äh,, kolmteist miljardit eurot äh, ja mm, töötame selle nimel, et töötatakse selle nimel, et äh, tegeleda äh, relvade hankimisega. ja varem on asi olnud ju niimoodi, et USA-s ehitati ühte tankimudelit, Euroopas seitset ja mingit mastaabisäästu efekti ei olnud. ja me, me lihtsalt raiskasime oma ressursse ja ei olnud ka meil piisavalt varuosi, siis aga praegu võiks äh, meil sellest tööst kasu olla selleks, et äh, tõhusamaid äh, instrumente saada. Ähm, praegu on meie tõhususe tase madal, sellepärast et meil ei ole ühtset varustust, aga nüüd me tõesti tahame äh, lihtsustada varustuse ühiskasutust, et meil oleks ka ühine lähenemine teadusuuringutele ja arendustegevusele. et äh, mingil riigil näiteks võiks olla ähm, mingi relvasüsteem, aga teised riigid saaksid siis ka osaleda äh, ja ähm, eesmärk ähm, siin ähm, sõjalises komitees on ees-, tugevdada meie võimet ja meil on siis äh, nimekiri ähm, puuduvatest võimetest äh, ja me peaksime keskenduma just nimelt oma jõupingutustes sellele, kus meil on vajakajäämisi, muuhulgas siis ka EDF-i osas, nii et tõesti äh, väga oluline on, et antakse äh, tõesti nõu äh, sõjaliselt tasemelt süsteemide arendamiseks ja pärast seda loomulikult poliitiline tase peab otsustama, kas, mida on täpselt vaja teha aga mm, see, aga oluline on see töö, mis toimub enne poliitilisi otsuseid ja sama käib ka EDF-i kohta. et meie saadame meie sõjalised nõuanded, et mis, millised on vajakajäämised, milline on sõjaväelaste arvamus, mida tuleks teha, sest muidu muutuks see ainult töö, tööstuse mänguväljaks. ma olen veendunud, et äh, selle mõju oleks suurem, kui me sellist lähenemist edendaksime ja siis on tõesti väga oluline, et toimuks otsesem suhtlus komisjoniga ja EDF-i äh, otsustajatega ja ja sõjaline komitee oleks siis e-, lõppkasutajaks äh, ja ja siis oleks oluline üritada siis äh, kokkuleppele jõuda liikmesriikidega ränne, tahaks öelda, et mina poliitilisel tasemel rändega ei tegele, tehnilisel äh, tasandil on ränne kriisi äh, mõju ja me selle lahendamiseks, probleemi lahendamiseks peame tagasi pöörduma algpõhjuste juurde. Äh, rändajad on äh, kriiside ohvrid, konfliktid, mis on destabiliseerinud nende koduriike, terrorism, kliimamuutused, vaesus va, rahvastiku kasv üle igasuguste piiride ja kõik need asjad mõjutavad äh, üldist olukorda. me ei saa tegeleda ainult ühega nendest probleemidest, me peame kõigi nendega tegelema, et kui on terrorismi äh, ja äh, ebastabiilsusega tegemist, siis Euroopa Liit peab osalema selle probleemi lahendamises ja sellepärast me peame minema Saheli suurema missiooniga. ja miks me oleme kaotanud oma võimalused Liibüas, sellepärast et Liibüa kriis ala-, algas kaks tuhat üksteist, ma olin seal ähm, aga nüüd on kaks tuhat kakskümmend, et üheksa aastat on möödunud ja üheksa aasta jooksul Euroopa Liit oleks pidanud äh, leidma ühtse, ühis, ühe hääle ja siis oleks võimalus olnud ka midagi teha. nüüd on hilja, aga tegelikult ei ole kunagi liiga hilja. E, kui ka natside vastu võitmiseks, võitlemiseks ei olnud kunagi liiga hilja aga vaja on rohkem äh, julgust äh, ähm, tegevuste jaoks, näiteks äh, Sofia, Sofia on praegu ainus missioon, mis ühendab Euroopat Kesk-Aafrika Vabariigi ja Liibüaga ja tõesti, selle ettevalmistamiseks oli vaja kuid ka ähm, ja ka julgeolekunõukoguga mandaadi saamiseks oli väga hea kaua Äh, Sofia ähm, on olemas, Sofial on äh, tugev mandaat. eesmärgiks on äh, kriminaalseid võrgustikke sealt tõkestada, tekitada embargot ning koolitada seal rannavalvet ja mereväge, aga meie loomulikult oleme eurooplased. meie laevad ja meie juhid peavad alati päästma inimelusid, isegi kui on mandaat mereblokaadiks, see ei ole praegu nii, sellepärast et aga siis ikkagi päästetakse merel elusid. nii et ainus asi, mida me saame teha, on saata laevu ja see on ainus võimalus, mida me praegu tegema, aga äh, ütlen, et praegu on asi nii, et me peame tegutsema kiiresti ja korralikult selleks, et täita lünki. aga väga palju olulisem on, et nende rändajate arv praegu on piiratud, aga kui me midagi ei tee, siis Liibüas on praegu juba seitsesada tuhat inimest, kes riigist lahkuksid, kui olukord ei muutuks paremaks. nii et äh, oleks tõesti väga kummaline, kui Euroopa Liit ei oleks kiiresti võimeline äh, kokkuleppele jõuda ja siis oleks võimalik ka midagi rohkemat teha, nii et ma väga tugevalt toetan Sofiat see on tõesti hea kontseptsioon. ja loomulikult praegu on palju probleeme ehm, laevadega ja mm, rändajatega, see ei ole tegelikult sõjaline probleem. aga kui kakskümmend seitse äh, liikmesriik ei ole võimelised praegu äh, väikse rände, äh, väikest rändajate arvu probleemi lahendama, siis meil on praegu vaja kõigepealt toetada relvarahu ja pärast seda äh, peaks olema mõni teistsugune operatsioon, et oleks võimalik äh, relvarahust kinnipidamist äh, seirata. Euroopa Liit ja NATO, me tahame teha väga palju koostööd. see on kirjas ka meie üleilmses strateegias, mitte ainult sellepärast, et et kaks kakskümmend seitse liikmesriiki varsti on äh, NATO liikmesriigid, äh, vaid ka sellepärast meil on ühised väärtused, me tahame tugevat koostööd ja koordineerimist. praegu öö, äh, operatsioonid on üsna piiratud ainult Bosnia-Hertsegoviina, sest Portsi ja Hertsegoviina käiva öö, missioon on Berliin plussi mandaadi all ja see on üks asi, mida me peame survestama, meil on vaja poliitilist tahet äh, probleemide lahendamiseks. ja Vahemere idapiirkonnas samuti on probleeme ühe liikmesriigiga ja pärast seda meil on vaja leida tehnilisi võimalusi selleks, et parandada koolitusi, teha ühiselt koolitusi aga strateegiline autonoomia muutub kohustuslikuks, sest Berliin plussiga oli meil võimalus kasutada NATO äh, komandostruktuuri äh, Euroopa operatsioonide jaoks ja Bosnia-Hertsegoviina äh, operatsiooni juhitakse NATO mm, käsuliini kaudu. ei ole ka mingit arutelu olnud, et ähm, seda missiooni Euroopa käsuliini kaudu juhtida. kas ma unustasin midagi, küsib kindral aitäh! aitäh, kindral, nende väga äh, täielike ja väga selgete ja väga pühendunud vastute eest. Äh, võite arvestada meie komisjoni toetusega äh, kõigis nendes küsimustes, mis on teie jaoks mureküsimused, sest need on mureküsimused ka meie jaoks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 lugupeetud äh, kolleegid, jõuame viimase päevakorrapunktini, tervitan siin meie äh, külalisi, ka Migron äh, NATO asepeasekretär ja mm, proua Aleksandra de Hoop-Scheffer, ähm, Saksa Marshalli fondi Pariisi büroo juhataja ja teadusuuringute direktor ja NATO äh, Ähm, tähistas hiljuti oma seitsmekümnendat sünnipäeva rahvusvaheliste suhete kontekstis, mis on väga äh, pingelised viimasel ajal ja NATO on äh, suurim panustaja Euroopa mandri julgeolekusse ja kogu eksistentsi ajal on NATO pidanud kokku puutuma uute väljakutsetega ja mm, võtnud uusi ülesandeid, nagu näiteks terrorismivastane võitlus pärast üheteistkümnenda septembri rünnakuid USA-s, kus võeti kasutusele ka artikkel viis Washingtoni lepingus või siis võitlus hübriidohtude vastu ning hiljuti, neljandal ja kolmandal detsembril Londonis otsustasid riigi ja valitsusjuhid Äh, uurida äh, kosmose olulisust, äh, kaitse küsimustes ja käivitasid ka analüüsi, mis puudutab NATO tulevikku ja NATO eesmärke ja kindlasti tekib teravamalt strateegia küsimus, eriti võttes arvesse praegust rahvusvahelist kon-, olukorda, tagasipöördumist ühepoolsuse juurde, järjest suuremat konkurentsi suurvõimude vahel ja natsionalismi taastärkamist, nii et võib-olla tuleb isegi küsida, mida see sõna liit üldse tähendab. ja Londoni äh, kohtumine õnneks ei lõppenud sellega, et lihtsalt oleks räägitud äh, eelarve aspektidest, ehkki need on loomulikult ka väga olulised. liit äh, tähendab eelkõige seda, et äh, meil on ühine nägemus meie strateegilistest suundumustest ning Londoni avaldus tuletab meelde, et ühtsus ja solidaarsus ja ühtekuuluvus on väga olulised ja et väga oluline on analüüsida seda, milline seos on artikli viis vahel, artik-, artikkel viis kutsub üles solidaarsusele liitlaste vahel ja kuivõrd oluline on konsulteerida sam-, nende samade liitlastega ja äh, et äh, siin on kindlasti rohkem kui semantiline vahe selle vahel, kas ollakse liitlased või ollakse mm, äh, liitunud, et keegi liikmesriikidest ei taha, et neid lihtsalt seatakse teise liikmesriigi tehtud otsuste ette. et see ja need valikud, mida on hiljuti teinud Türgi, tekitavad ka väga teravaid küsimusi selle liidu toimumise kohta nii et tõesti on väga oluline, äh, mida teeb NATO maailmas sellel hetkel, kui Trump soovib järjest rohkem tegutseda Lähis-Idas, ehkki me veel ei tea, mida ähm, sealne tegutsemine meile lõpptulemusena tagasi to-, kaasa toob ja et kas äh, see Ameerika väed lahkuvad Lähis-Idast. ja see on tõesti praegu väga oluline, eriti kuna me oleme otsustanud suurendada Euroopa võimekust ja väga oluline on ka Euroopa ja NATO äh, vaheline koostöö äh, ja Londonis ka tervitati seda koostööd kindlasti õigusega ja ma soovin, et meie allkomisjon ähm, osaleks meie julgeoleku ja kaitse väljakutsete määratlemisel ja meie koostöö äh, määratlemisel, eri, et meil oleks tihe dialoog NATO esindajatega. kõigepealt annan sõna Aleksandra de Hoop-Schefferile umbes kümneks minutiks ja siis äh, saab äh, umbes äh, sama kauaks sõna härra Grand ja pärast seda saame avada arutelu. aitäh Natalja Loasoole, aitäh kõigile, kes täna siin kohal on. on tõesti väga meeldiv ja see on privileeg, et on võimalik ka rääkida siin NATO-st ajal, kus see liit on nendel põhjustel, mida siin just mainiti, äh, löögi alla sattunud. ma nüüd räägin edasi inglise keelest, sellepärast et rääkisin edasi äh, inglise keeles, kuna, räägin edasi inglise keeles, kuna valmistasin ette selle kõne inglise keeles ja kõik siin räägivad ilmselt mitut keelt, et äh, nagu proua Loiseau ütles, olen German Marshall Fondi Pariisi büroo direktor ja täna siin üritame rääkida nii Euroopa Euroopa kui transatlantilisest vaatenurgast nendest asjadest, mis on olulised nii eurooplaste ja ameeriklaste kui meie Atlandi-üleste liitlaste jaoks ja kui meil on NATO-t puudutav arutelu, siis äh, ma alati tahan äh, äh, viidata Steve Waltsi artiklile mi-, miks äh, liit, liidud äh, kestavad või kokku kukuvad, äh, mis avaldati aastal üheksakümmend seitse ja ja kokkuvõttes ta lihtsalt rääkiski nendest asjadest, millest me täna räägime, et NATO on liit, mis äh, tugineb kahele sambale, üks on meie ühised sambad ja teine on, äh, üks on meie ühised huvid ja teine on meie ühised äh, väärtused ja kui üks nendest sammastest muutub nõrgaks, siis teine muutub samuti haavatavaks. ja tahaksin pöörduda, pöörata teie tähelepanu sellele, mis minu arvates on neli peamist probleemi, millega me peame tegelema, kui meil äh, kui me tõesti tahame põhjalikult analüüsida NATO tulevikku. üks on muutuv ohtude nägemus, teine on usaldusväärsuse küsimus ja kolmas on poliitilise juhtimise küsimus ning meie oma poliitil-, koduse poliitika mõju sellele, kuidas me Äh, kas me oleme pühendunud sellele liidule ja neljas on äh, see, mida mainis proua Loasoo, et äh, Euroopa ja kuidas Euroopa saaks tõhusamalt tegutseda julgeoleku alal ja kuidas tugevdada transatlantilist suhet. esimene puudutab seda tajumist, et solidaarsus, solidaarsusega on olnud viimastel aastatel probleeme, niinimetatud äh, idatiival äh, mulle tegelikult ei äh, meeldi see, mm, äh, see sõnastus, mulle tundub, et mm, kui me vaatame, millist rolli mängib Venemaa mõlemal tiival, siis see ei ole väga kasulik, kui me räägime ohtude analüüsist äh, Äh, meie alliansis, aga olul-, suur küsimus, mida me peame endalt küsima, on, et kuidas kahekümne esimese sajandi allianss kohandub kahekümne esimese sajandi ohtudega ja praegu me oleme selle protsessi keskel alles. Natali Loiseau mainis seda, et äh, mida see äh, liit tänapäeval üldse tähendab, et mida tähendab olla liitlane. allianss on ju kontseptsioon, mis pidevalt areneb, liit reageerib geopoliitikale, reageerib tärkavatele geopoliitilistele ohtudele ja kui vaadata äh, äh, viimaseid probleeme, üheksakümmend üks külm sõda ja Kosovo ja Afganistani sõda, siis äh, need strateegilised äh, kontseptsioonid äh, on tegelikult tulenenud kriisidest, see on olnud alt üles protsess ja väga palju on äh, neid mõjutanud ka USA prioriteedid. ja meil on praegu president, kes ütleb, et et ähm, Ameerika peab äh, alati olema kõige olulisem, et äh, või et NATO on Euroopa organisatsioon, tegelikult äh, NATO on ju väga suurel määral olnud Ameerika organisatsioon, et globaalne NATO, see tähendab ju tegelikult seda, et kuidas NATO saaks mängida üleilmsemat rolli, tegeleda kosmosega, tehnoloogiaga, Hiinaga, tugevdada oma rolli terrorismivastases sõjas ja kõik see sobib väga hästi kokku USA üleilmsete huvidega üks asi, mida ma tõesti tahtsin rõhutada, on äh, see, et pärast äh, üheteistkümnendat septembrit äh, ma arvan, et nii meie eurooplastena, Ameerika liitlastena oleme jäänud toppama millessegi, mida ma nimetaksin sta-, strateegilise halvatusse et me endiselt tegutseme sellises üleilmses terrorismivastase sõja narratiivis et äh, NATO peasekretäri kõne ähm, äh, Euroopa Parlamendis paar päeva tagasi ütles, et äh, NATO üks peamistest missioonidest ja üleeelmise liidu puhul tuleks tegeleda just nimelt sellega, et võidelda terrorismi Venemaa ja Hiinaga ja tõesti, see on takistanud meil tra-, laiemalt ja strateegilisemalt mõelda ja siis me lõpuks äh, hiljem saime aru, et Hiina tõuseb hoopis kiiremini, kui me arvasime, et äh, Venemaa on äh, Lähis-Idas tõesti äh, väga suur ähm, osaleja ja ka meie naabruses väga suur osaleja ja, ja mm, nii et tõesti on tulnud aeg, et me võib-olla teeksime sammu tagasi ja mõtleksime järele nende äh, sügavamate ja laiemate trendide üle, millega me peaksime sammu üritama pidada. et see on selle NATO strateegilise läbivaatamise mõte, mida praegu tehakse. see oli esimene asi, mida tahtsin öelda, teine asi puudutab äh, NATO transformatsioonilist äh, tegevuskava ja prioriteete on väga palju arutatud pärast äh, Trumpi äh, NATO alast avaldust, et mida see üldse tähendab. ja see on väga palju seotud sellega, et NATO edendab stabiilsust oma missioonidega. mul on tunne, et tegelikult üldse eriti ei soovita USA liitlaste poolt seda, et NATO äh, rohkem tegutseks Lähis-Idas, nagu äh, NATO peasekretär ütles, et räägitakse pigem ennetamisest, et praegu meil on pigem selline piiramisstrateegia, et me üritame terroriste ja, ja pagulaste vooge piirata, et nad jääksid sinna, kus nad on, kohalik, kohalikul tasandil, samal ajal NATO on sõjaline liit ja peamised, e-, peamised instrumendid on sõjalised instrumendid ja sõjalised instrumendid tegelikult ei sobi nende väljakutsetega kokku, mis meil praegu on koha peal, et äh, riigid kukuvad kokku, mm, meil on tegemist terrorismi ja muude asjadega, mis nõuavad järjest rohkem hübriidvahendeid ja need on just nimelt see on just nimelt see valdkond, kus NATO ja Euroopa Liit peaksid rohkem koostööd tegema. aga Ameerika mõtteviis on, see on asjad nii, et neil äh, on Pentagon ja Pentagonis praegu mõeldakse järele oma sõjalise jalajälje üle kõikjal maailmas, Aafrikas, Lähis-Idas. Nad üritavad äh, mõelda, et kuidas NATO võiks äh, rohkem tegutseda nendes valdkondades, kus Euro-, kus Ameerika sooviks välja tulla ja see on väga palju seotud selle NATO me äh, probleemiga ja Sahel on äh, huvitav näide, sellepärast et Pentagon peaks äh, selle kuu lõpus, jaanuari lõpus tulema välja kavadega vägede osaliseks väljatoomiseks ja see mõjutab meid ja prantslasi Sahelis, aga see mõjutab ka Euroopa julgeolekut ja ma mäletan, et ma olin äh, G-Dorsees poliitika planeerimise äh, staabis äh, kahe tuhande üheteistkümnendal aastal Liibüa sündmuste ajal. mul oli huvitav arutelu Ameerika kolleegidega, ma ütlesin, et see on ähm, asi, mida äh, tahetakse outsource ida NATO-lt ja et nad valisid äh, ja mul, et, et nende meelest NATO on Euroopa organisatsioon, mul on nüüd samasugune tunne Süüria, Liibüa, Iraagiga, et NATO peaks äh, tugevdama oma rolli ja et mõte seal taga on, et koorem nihkuks, mitte kooremat, koormat jagataks. ja meil tõesti on vaja süvitsi minevamat äh, arutelu oma Ameerika liitlastega selle üle. ja teine teema, usaldus ja usaldusväärsus, siin on suurem äh, vahe olnud äh, sõjaväelise ja mm, teiste sammaste vahel, kui me räägime NATO-st, Türgi äh, sissetung Põhja-Süüriasse on näidanud seda, et mingit konsulteerimist ei toimunud ja mm, Prantsusmaal on juba alates kahe tuhande kolmeteistkümnendast aastast ha äh, hakanud see küsimus järjest rohkem esile kerkima nende punaste joontega, mida, millest äh, Obama ei äh, pidanud kinni, aga veel rohkem Trumpiga, tekib küsimus, et kas me saame oma liitlast usaldada ja NATO liit ju tugineb äh, usaldusele, nüüd pannakse see küsimärgi alla ja mulle tundub, et see on väga problemaatiline tegemist ei ole esimese korraga, et äh, me küsime endalt seda küsimust või et äh, me rõhutame seda vajadust, et oleks rohkem poliitilist konsulteerimist, äh, näiteks võib tagasi minna Suessi kriisini viiekümne kuuendal aastal või Comitee de Trois norrakatega, itaallaste ja kanadalastega, kus rõhutati vajadust suuremate konsulteerimiste jaoks, kuuekümne seitsmes aasta raport mis samuti rõhutas seda poliitilise ja sõjalise samba vahelist äh, sidet, aga meil on vaja seda tugevdada ja tugevdada niimoodi, et äh, me tõesti hindaks ümber NATO viimaste operatsioonide tulemused. meil on vaja tõesti äh, bilanssi teha, et millised on olnud äh, NATO hiljutiste sõjaliste operatsioonide tulemused alates näiteks ähm, üheteistkümnendast septembrist, et mis on läinud valesti ja mida saaks teha paremini. ja teen nüüd ühe väikse võrdluse, viisteist, kakskümmend aastat tagasi võib-olla need asjad, mida me nimetasime liberaalseteks sekkumisteks, neid tuginesid kolmele eeldusele, et USA taga, oli maailmakorra tagaja, teiseks Euroopa oli Ameerika liitlane ja kolmandaks puudusid äh, Ameerika ja Lääne dominants, domineerimisele väljakutse esitajad. kui vaadata seda praeguses kontekstis, siis on pilt hoopis teistsugune. esiteks, USA tuleb välja sellest, mis, mis varem oli USA üleilmne liidripositsioon, teiseks USA on järjest rohkem, Euroopa on järjest rohkem äh, Euroopas on järjest rohkem erimeelsusi, vaadata Liibüat ja muid probleeme ning nüüd kolmandaks on järjest rohkem uusi kauboisid, kes järjest rohkem äh, sekkuma hakkavad. ja nüüd on tõesti tulnud hetk, kus me peame välja mõtlema vä selle, et kas meil on äh, poliitilist äh, äh ühtekuuluvust või ei ole seda ja peame selle kallal tööd tegema, sest see mõjutab usaldusväärsust ja see mõjutab ka usaldust äh, liidus ja kolmandaks liidri roll, ma siin rõhutan USA-d. jällegi, ma arvan, et USA liidri roll on endiselt NATO-s väga tugevalt olemas. see mõte, et NATO on üleilmne ja et äh, ta, et ta teenib USA üleilmseid huve, me oleme jälle selle juurde tagasi jõudnud. ja see on võib-olla meie enda edu hind, äh, kuna me oleme nüüd äh, suurendanud oma kaitse-eelarveid, näida-, näidanud, et me oleme kasulikud ja, ja Trumpi administratsioon näeb NATO eeliseid, et NATO on hea asi ja Trump teataval määral endiselt jah, edendab NATO tegevuskava. aga ma ei usu üldse see, kogu sellesse arutelusse, et USA võiks NATO-st tagasi tõmbu-, taanduda. vastupidi, ma arvan, et USA-l on NATO-t vaja ja vaja on jätkuvalt investeerida NATO-sse ja USA on endiselt väga nõudlik US-, äh, Euroopa liitlaste äh, suhtes, selle, ja põhjuseks on see, et Washington äh, äh, näeb NATO-t äh, olulise strateegilise puhvrina üleilmses konkurentsis Hiinaga, eriti kui tegemist on e, USA hegemooni seisundi säilitamisega Euroopa kaitseturul kaitsetööstuse turul, nii et äh, tegemist on sellise äh, üleilmse äh, soodsa võimalusega, transatlantilise soodsa võimalusega USA jaoks ja et aga samal ajal USA soovib jääda liitlaseks, aga vähe, vähendada oma sõjalist panust ja samal ajal NATO Euroopa liiklased peaksid piirama ameeriklaste nõudel Hiina juurdepääsu ähm, edasi e, e, väga eesrindlikule tehnoloogiale ja ei peaks müüdma tehnoloogiat, eriti puudutab see siis sõjalist tehnoloogiat. pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat algab USA-s jälle äh, presidendi äh,, algab juba praegu äh, presidendivalimiste kampaania, ma ei näe siin praegu väga suuri muutusi, võib-olla on rohkem diplomaatilist kõnepruuki, aga mis puudutab äh, koorma jagamist, kahe protsendi teemat, prioriteet, konflikti, milleks on Hiina. Euroopa näeb, Ameerika näeb äh, Euroopat instrumendina selles äh, üleilmses konkurentsis Hiinaga, et see kõik jääb samaks. ja ja kuna ma olen prantslane ja elan Prantsusmaal, siis Prantsusmaa äh, Äh, seisukoht võtab väga arvesse seda äh, sügavamat äh, järeldust ja seda transatlantilist sidet. ma arvan, et me peame ennetama neid suuri trende, mis väga suurel määral muutavad USA poliitikat ja ja siis me jõuame Euroopa strateegilise autonoomia juurde, nagu tavaliselt äh, nendes aruteludes. Teil oli huvitav arutelu NATO peasekretäriga, aga ma olen provokatiivne ja ütlen, et me juba teeme seda. me juba tegutseme strateegiliselt paljudel, paljudel viisidel, diplomaatiliselt Iraaniga seoses, et me ei ole nõus ameeriklaste otsusega, ehkki me teataval määral oleme olnud sunnitud äh, USA seisukohtadele lähenema, kliima, meile ei meeldi, mida USA selles äh, küsimuses teeb, äh, vaadata mereturvalisust, Ormusi väina, siis on terve rida asju, kus me juba mõtleme Euroopa Euroopast äh, diplomaatiliselt äh, autonoomsemalt äh, võrreldes USA otsustega ja ma arvan, et see on hea ja tervislik protsess, mis meid, eurooplasi, aga endiselt lõhestab ja me German Marshall Fondis kogume ameeriklasi ja eurooplasi ühe laua äärde ja üritame aru saada, et kuhu suundub USA meie liidus, et meie, meie analüüs Atlandi-üleste suhete tulevikust ei ole endiselt samasugune ja see kristalliseerub just nimelt selles arutelus, et mida tähendab see Ehm, strateegiline autonoomia. Ehm, see on ehm, Skandinaavia, Balti, äh, teised riigid näevad see strateegilist autonoomiat äh, niimoodi, et äh, see nõrgestab meie transatlantilist suhet, prantslased ütlevad vastupidi, et see teeb meist parema partneri USA jaoks ja seal vahepeal on Saksamaa, Brit- ja Ühendkuningriik kes ütlevad, et jah, me peame mõtlema äh, sõltumatumalt. mind hämmastas Briti kaitseminister hiljuti, äh, kes ütles, et äh, Ühendkuningriik peab sõltumatumalt mõtlema tulevastest konfliktidest, sõltumatumalt USA-st ja eelistab NATO raamistikku. ja kokkuvõttes viimane asi, ma arvan, et selle asemel, et keskenduda aruteludele, et kas USA ta-, taanduv Euroopa julgeolekust või tuleb tagasi, peaks meil olema laiem arusaamine Euroopa eh, julgeoleku huvidest ja üks neist on, et kuidas me tahame selles üleilmsemas konkurentsis USA ja Hiina vahel olla olulisem tegutseja ja ma teeksin kolm ettepanekut. ma arvan, et tulevikus Äh, mis puudutab Euroopat julgeolekujõuna ja mm, Atlasi-ülese suhte tugevust, siis see sõltub sellest, et mida meie eurooplastena saame kolmel viisil teistmoodi teha. esiteks, koos äh, ameeriklastega terrorismivastane võitlus, Hiina on äh, teema, kus me peaksime palju rohkem koostööd tegema Atlandi-üleselt. teiseks, ilma USA-ta ja nagu ma ütlesin, me juba teeme seda äh, väga erinevalt äh, erinevates valdkondades, äh, strateegilise autonoomia kontseptsioon äh, juba eksisteerib paljudes küsimustes ja kolmas on koos teiste suurvõimudega, sest kohati me vaatame asju ebarealistlikult ja tegelikult me peame nägema, milline on maailm praegu. me näeme, et esine kerkib uus geopoliitiline ajastu, et transatlantilisest suhtest ei piisa alati, kui me vastame kriisidele kogu maailmas ja loomulikult me peame ka tegema koostööd rohkem ja mõtlema laiemalt oma partnerlustest ja laiemalt kohati ka keerukate partneritega nagu Venemaa ja Türgi ja teistega nii et mul ei ole pessimistlikku nägemust äh, Atlandi-ülesest suhtest ja tul-, järgnevatest aastatest, ma arvan, et me äh, liigume selles suunas, et asjad muutuvad äh, ähm, järjest rohkem eraldatuks, et me teeme koostööd asjades, kus meil on ühised huvid, aga teised valdkonnad on sellised, kus me peame mõtlema autonoomsemalt euro-, eurooplastena ja veel on teised valdkonnad, kus me peame tegema koostööd teiste partneritega aitäh, see oli väga huvitav, aga veidi pikk. ja ma kardan, et meie kolleegid ka soovivad sõna saada, aga nüüd annan sõna Camille Grand'le. aitäh. ma olen mugavas äh, olukorras, et saan rääkida teisena. ja Aleksandra juba rääkis paljudest asjadest äh, strateegilises äh, raamist, strateegilisest äh, keskkonnast ehm, ja eriti, kuna äh, NATO peasekretär, minu ülemus, oli kaks päeva tagasi väliskomisjonis ja äh, sellega seoses siis andis teile nägevus, nägemuse, mis võimaldas rääkida paljudest asjadest, Atlandi-ülesest suhtest, sellest, mida ameeriklased teevad Euroopas, koostöö NATO ja Euroopa Liidu vahel ja seda, kui oluline on meie koostöö terrorismivastases sõjas ja äh, need väljakutsed, mida tekitavad Venemaa ja tärkavad tehnoloogiad, nii et ma kindlasti saan äh, rääkida lühemalt ehkki ma võib-olla mõningaid neid äh, teemasid ka puudutan, igal juhul on mul väga hea meel selle võimaluse pärast, mis mulle on antud, et ma saan rääkida NATO seisukohast äh, Euroopa julgeoleku ja kaitse küsimustes. see on äh, loomulikult ilmselge, et NATO on väga oluline mängija selles küsimuses ja räägin prantsuse keelt, aga veidi ka inglise keelt, sellepärast et ka minu märkmed on inglise keeles. ma tahaksin kõigepealt tõstatada ühe teema alustuseks, kuna tegemist on teemaga, mida Aleksandra eriti ei puudutanud vähemalt mitte eriti üksikasjalikult, aga mulle tundub see väga oluline olevat. nimelt äh, Atlandi üles äh, liidu muutumine viimase viie aasta jooksul alates Krimmi kriisist on äh, NATO tõesti väga palju muutunud jah, seitsekümmend aastat me tähistasime mõni nädal tagasi Londonis seitsmekümnendat aastapäeva pidevalt on toimunud äh, NATO kohandumine äh, alates külmast sõjast äh, kuni Balkani konfliktideni ja artikkel viie kasutusele võtmine mm, pärast terroristlikke rünnakuid ameeriklaste vastu, aga praegu on olukord selline, et võib-olla ta ei ole kõige ohtlikum, aga väga ettearvamatu äh,, ettenägematu, et tegemist on olukorraga, kus äh, alliansi idatiival on Venemaa, kes äh, väga palju jõulisemalt oma äh, tege-, äh, strateegilist agendat edendab ja on täielik ebastabiilsus alliansi lõunatiival, muuhulgas terrorismi küsimuses ja aga on ka need asjad, mida me nimetame hübriidohtudeks, Äh, mis kõike seda mõjutavad ja loomulikult äh, see tehnoloogilise ähm, arengu kiirus ja Hiina äh, esilekerkimine mitte ainult Aasias, vaid suurvõimuna, kes järjest rohkem tegutseb ka Euro-Atlandi ruumi läheduses või selles ruumis endas, nii et tegemist on tõesti väga oluliste muutustega, mis on käinud teatavate arengute kaudu. ühelt poolt tunnustatakse neid ohte, mis äh, ja vajadust kohaneda nende uute ohtudega ja vaja on meie kaitset kohandada neile vastavaks. ja kõige olulisem on see, et äh, taas kinnitatakse äh, ja tugevdatakse kollektiivset kaitset. see vahepeal oli vähem keskse tähtsusega, aga nüüd me oleme näinud, et see areng on käinud mitmete asjade kaudu, näiteks meie kom-, komandostruktuuride moderniseerimine esimest korda pärast külma sõja lõppu on tugevdatud komandostruktuuri ning on suurendatud ka reageerimisvõimekust, meie vägede reageerimisvõimekust ja rõhutatakse nende kiiret kasutuselevõttu ja vägede eelpaigutamine alliansi idaossa eh, Balti riikidesse ja Poolasse on väed eh, toodud ja tegemist on olnud olulise vastusega pärast eh, Krimmi kriisi tekkimist ning siis uued ohud, küberohud, hübriidohud ja arengud kosmoses, millest juba esinaine rääkis, et välisministrite kohtumisel detsembrikuus mainiti ka neid teemasid. Je pense que c'est important d'avoir ces chiffres bien en tête. Euh, une augmentation considérable liitlaste jõupingutused, eurooplaste, kanadalaste jõupingutused on kasvanud ning on silmatorkavaimad pärast ähm, külma sõda. ning äh, selle aasta lõpuks äh, olen räägitud juba saja kolmekümnest miljardist äh, dollaritest, see on siis sada seitseteist miljardist lisaeurost, mida ähm, mis kulutati eurooplaste ja kanadalaste poolt kaks tuhat kuusteist, see on täiesti märkimisväärne summa ning äh, kui vaatame nüüd iga-aastast Ehm, summad, eh, siis see on eh, sa-, eh, sarnaneb riigieelarvega kas või Prantsuse või Saksamaaga. nii et ehm, see näitab, et milliseid jõupingutusi on tehtud Euroopa riikides ja Kanadas. ning, ning kasv on olnud, kumuleeritud kasv on olnud kolmsada miljonit, miljonit eurot ning see on kolmsada kuuskümmend miljonit eurot, see on väga äh, silmatorkav summa ning äh, see võib, suurim võib-olla viimastel aastakümnetel. nii et võib-olla me ei ole ja nüüd ma rääkisin inglise keeles uh,. Switch to english to mention uh... jätkan inglise keeles, et mainida veel mõningaid lisaaspekte, mis on olulised. kõigepealt asjaolu, et USA ja äh, tema valmisolek Euroopaga koostööd teha. et just äh, viimastel aastatel on see oluline teema, kui vaadata reaalsust, kuidas on koormis jagunenud, siis tõsi on see, et äh, USA-s, USA vägesid Euroopas on rohkem koolitusi toimub äh, rohkem äh, sõjaväelisi õppusi kui varem ning see aasta siis toimub äh, õppus Defender 2020. see on suurim, see on õppus, mis on viimase viie aasta jooksul toimunud. nüüd, mis puudutab Londoni kohtumist, ma arvan, et võib öelda, et see oli edukas, aga sellegipoolest strateegilised arutelud on muidugi mõnevõrra keerukad liitlaste vahel nii teie esimees kui ka Aleksandra ja teie mainisite seda. mainiksin veel mõnda teemat, millest juba on räägitud, kõigepealt koormuse jagamine, see kahe protsendi eesmärk, mis on päris mõistlik. kui võrrelda seda külma sõja ajaga, siis tollal oli see tavaliselt umbes kolme protsendi kanti siis äh, kui rääkida kõige suurematest ohtudest, äh, vastastest, siis siin on muidugi erinevaid äh, arvamusi, kuid ma leian, et on natukene eksitav teha selline jaotus, et ühed keskenduvad idale ja teised lõunale. kõigepealt, kui mõelda Venemaale, siis Venemaa on väga aktiivne ka lõunapoolsetes piirkondades ja terrorism muidugi ei tunne üldse riigipiire, nagu me paraku oleme korduvalt näinud see viib meid muidugi aruteluni, kuidas parandada ühtsust liitlaste vahel selles küsimuses. NATO kohanemine ei ole muidugi lõppenud, me jätkame seda ning äh, Londonis siis algatati selline mõtisklusprotsess. me mõtleme selle üle, milline on NATO poliitiline roll ja kuidas saab seda äh, veelgi tugevdada. tahaksin rõhutada veel mõnda aspekti. kõigepealt see kohanemine ei toimu vaakumis. kuigi NATO on teises äh, linnaosas, me oleme selle veeris ja nagu natuke eemal, aga tegelikkuses me ju teeme koostööd oma partneritega mm, nagu Soome ja Rootsi liikmesriikide hulgast, aga me teeme koostööd ka ÜRO, OSCE ja Aafrika Liiduga ja muidugi eelkõige Euroopa Liiduga. meil on kakskümmend kaks ja varsti kakskümmend üks äh, ühist liiget ning ähm, võib öelda, et NATO-t ja Euroopa Liitu nähakse nagu ühe mündi kahte poolt. see on viinud äh, enneolematu Euroopa Liidu ja NATO koostöö tasemeni. Mm, president Juncker ja äh, Tusk ning ähm, NATO peasekretär on äh, allkirjastanud ka koostöölepped. muidugi see koostöö ei ole just äh, lihtne alati. aga ma arvan, et võib öelda, et mina oma kogemusest ütleksin vähemalt, kui ma kolmeaastast kogemusest, et ähm, et koostöö siiski laabub ja ükskõik, kas siis välisteenistuse või mm, siis ähm, Euroopa Liidu sõjastaabiga või ka üha rohkem Euroopa Komisjoniga, et see koostöö toimib. muidugi on siin veel probleeme, näiteks küsimusega, kuidas kolmandad riigid Euroopa Liidu kaitsealgatusega äh, mm, algatusele reageerivad oluline on siin rõhutada seda, et äh, kõige kõrgemal tasemel on hea tahe ähm, olemas. ja see muutub kindlasti olulisemaks äh, lähiaastatel. me peame sellega pidevalt edasi tegelema, hübriidohtudega, võimekuse tõstmisega ja Hiina ümber käiva arutelu, millele siin ka viidati, see on väga oluline teema ka Euroopa Liidu jaoks kui me räägime 5G-st või kvantarvutitest, siis muidugi tuleb selle kõigega arvestada. ja loomulikult on meile oluline reeglitel põhinev kord selles kiiresti muutuvas olukorras, kus me praegu viibime. Need kaks organisatsiooni nagu äh, ütelnud, endast viitekümmet protsenti äh, maailma majandusest ja ka sõjalisest võimekusest, nii et on oluline, äh, et me teeme koostööd ja siis saame olla üheskoos ka tugevad ja katsumustega toime tulla. kokkuvõtteks tahaksin öelda, et selleks, et Euroopa Liidu kaitse- ja julgeolekupoliitika oleks tugev, peab ta jätkuvalt muutuma, ajakohastuma ning tegema koostööd oma liitlaste partneritega. NATO usub tugevasse Euroopa kaitsepoliitikasse ja äh, ühise algatustesse, mis muudavad Euroopa Liidu tugevamaks. rohkem tuleb investeerida kaitsesektorisse, Euroopa Liidu võimekusse tuleb ähm, õiglaselt jagada koormust äh, Põhja-Ameerikaga meie peame samuti selle strateegilise koostöö kõrge tasemega kaasas käima äh, oma igapäevases töös. et me peame kasutama ära vahendeid, mis meie käsutuses on, nii hästi kui võimalik, see tähendab, et peame olema ka küllaltki pragmaatilised. see ei ole kunagi enesestmõistetav, aga ma arvan, et me peame selle tähelepanu pöörama ja sellega lõpetaksingi. suur tänu esimehele selle lahke küllakutse eest, ootan huviga teie küsimusi. ja hea meelega äh, räägin ka just neist teemadest, mis on seotud minu põhitöövaldkondadega ehk äh, ka kaitsevaldkonna rahastusega ja keskendun eelkõige ka tehnoloogiale ja äh, ja just äh, raketi äh, kaitsele. suur tänu! Merci beaucoup! suur aitäh! ma tahaks, enne kui ma sõna annan ähm, kolleegidele, äh, teha ettepaneku, et me pisut pikendaksime tänast koosolekut, mis pidi lõppema kell kaksteist, et toimuks tõeline mõttevahetus, kuna meie tõlgid äh, on valmis töötama pisut kauem. annan nüüd äh, siis äh, NATO Parlamentaarse Assamblee esimehele Petersile. see. suur tänu, esimees. kõigepealt tahaksin õnnitleda mm, proua Hopp Schäferit ning ka härra Graani, et suutsite niivõrd heade sõnavõttudega siin esineda. aprillis me tähistame äh, NATO seitsmekümnendat aastapäeva ning ma arvan, et äh, Euroopa Parlamendi jaoks on oluline rõhutada, et äh, see liit on väga oluline ning me loodame, et ka sada, saja ja saja viiekümne aasta pärast on see liit jätkuvalt olemas. on oluline see ka kõva häälega välja öelda, et me hindame seda liitu, see on Euroopa Liidu jaoks väga oluline ning NATO motoks on Animus Consolete Liber ehk äh, vaim on vaba. vabad vaimud äh, räägivad omavahel, see tuleks siis umbkaudne äh, tõlge ja ongi väga oluline, et me omavahel tõesti peaksime nõu äh, nende uute probleemide üle, mis meie ees seisavad. mul on mõned küsimused. kõigepealt, mis puudutab liikmesust, liikmesust NATO-s. kõigepealt mis puudutab uusi liikmeid siin on väga olulisi küsimusi. hiljuti me külastasime Kiievit Ukrainas ja minu küsimus oleks, et milline on praegu NATO positsioon Ukraina osas? see on väga oluline küsimus. kui ma õigesti aru sain, kahe tuhande kaheksandal aastal ütles Ameerika Ühendriikide president, et tema me avame NATO uksed Ukrainale ja Ukraina vastus või reageering, see oli väga entusiastlik, aga nüüd võttes arvesse hiljutisi arenguid, olukorda Donetskis ja nii edasi, siis mulle tundub, et Ukraina liikmesuse küsimus võib-olla ei ole enam nii väga esiplaanil. ja veel üks küsimus uute liikmete kohta, te mainisite seda seoses Äh, Lähis-Idaga prouad ilmselt ei ole tegelikult liikmesusega seotud. Äh, et, et äh, minu esimene küsimus puudub Ukrainat ja teine küsimus on ka seotud liikmesusega, et mida me teeme nende nii-öelda probleemsete liikmetega? Euroopa Liidu jaoks on selleks muidugi Türgi. ma tean, et Türgi on NATO jaoks väga oluline aga ma arvan, et paljud minu kolleegid on seisukohal, et Türgiga ei ole just lihtne asju ajada NATO liikmena. milline on teie nägemus sellest küsimusest, milline võiks olla Türgi tulevane roll NATO-s? kolmandaks Euroopa Liidu kohta ma, ma sain juba selle küsimuse esitada NATO peasekretärile, aga muidugi äh, meie parlament NATO-ga suhtlemiseks on väga, väga selline spetsiifiline äh, delegatsioon, selline suikinelis delegatsioon, meil on väga ambitsioonikad eesmärgid ja ma küsiksin, et kas ei oleks mitte aeg meie parlamendi delegatsiooni positsiooni natukene parandada või tõsta et ei oleks mitte animuse kontsento liber, vaid animus europeo de kontsento liber. suur aitäh, ma annan nüüd sõna Sven Mikserile. Uh, suur tänu, esimees. aitäh väga põhjalike äh, sõnavõttudest minu küsimused on pigem kommentaarid, aga võib-olla saate ka siis äh, natukene arenda mõtteid äh, neil teemadel. kõigepealt, äh, mis puudutab NATO koos või koostööd NATO-ga, siis ähm, see on oleneb, mis perspektiivist seda vaadata, kas Euroopa poolt või USA poolt, siis see on üsna erinev, et et USA jaoks on NATO olnud selline organisatsioon, mille kaudu Euroopa täiendab äh, seda, mida USA teeb, et ta äh, tagab äh, omalt poolt julgeolekut ja kaitset. minu meelest see on huvitav. huvitav märkus, et me oleme nagu strateegilises halvatuses. mulle tundub, et mingil määral on see õige, et me oleme siin natuke ummikus et äh, pärast külma sõja lõppu tundus, et äh, Euroopa liitlase territooriumi kaitsmine, kaitsmine tegelikult ei ole enam oluline, et see on siis nagu lõpule viidud missioon, ei ole vaja meie riigile piiridest kaugemale minna, aga praktikas oleme me tegelikult edasi liikunud üpris oluliselt, ma mäletan oma kahekümne aasta jooksul riiklikus poliitikas ma olin ka viisteist aastat NATO Parlamentaarse Assamblee liige ja ja mäletan neid arutelusid sellest ajast. me rääkisime alati vajadusest et, et nelikümmend kuni viiskümmend protsenti meie maavägedest oleksid kohe rakendatud, kaheksa kuni kümme protsenti rajatistest, neid saaks kasutusele võtta igal hetkel vajadusel ja siis äh, NATO reageeringurühma loomine. et siis viiepäevase etteteatamisega oleks võimalik äh, need, äh, need vägesid rakendada. ja nüüd on see muutunud ja tegutsetakse väga massiliselt ka oma piiridest väljaspool ja midagi sarnast on toimunud ka Euroopa Liidu kontekstis, et et meil on rünnakurühmad, mis on ähm, siis võitlus valmis. rääkida USA-st ja sellest, kui oluline USA jaoks ähm, Euroopa Liidu kaitse ja rääkida Ameerika vägede kohalolust Euroopa territooriumil, siis tõepoolest mm, trend on pöördunud, aga pärast külma sõda siis vähenes nende arv ja nüüd siis üha rohkem nad viivad läbi ka õppusi koostöös eurooplastega. minu arust ei ole probleem sellest, et eurooplased oleksid skeptilised selles osas, et ameeriklased oma vägesid toovad Euroopasse, vaid pigem on paljud eurooplased skeptilised või neil on kõhklused, et kas tegelikult me saame loota sellele, et ameeriklased teevad õiget asja. ja muidugi see, et nad taganesid tuumaleppest, et see on ka neid hirme toitnud. et kas me võime neile ikkagi loota julgeoleku kaitse vallas. niisiis, mul ei olegi tegelikult õigupoolest küsimust, aga see on lihtsalt midagi, mida tuleb äh, meeles hoida, kui me räägime NATO tulevikust ning ka Euroopa Liidu ja NATO koostööst. Merci, la parole est à monsieur. suur aitäh, järgmisena saab sõna härra Bassescu. Well, thank you very much for the. suur tänu nende suurepäraste ettekannete eest. mul on mõned kommentaarid. kõigepealt ma arvan, et NATO sees on meil vastastikuse mõistmise kriis. me ei saa panna NATO-t küsimärgi alla. Um... Ähm kui me vaatame näiteks Põhja-Makedooniat, mis sai just Euroopa Liidu liikmeks, mõelda ähm, ja kui ma mõtlen tagasi aastale kaks tuhat kaheksa, siis Bukaresti jaoks on, äh, ei olnud tegemist mitte ainult Ukraina, vaid Ukraina ja Gruusia, kaks riiki said äh, mm, siis äh, liitumise teekaardi ja veenda tuli eelkõige Saksamaad. ma pidasin pikki läbirääkimisi, et veenda Angelat ütlema jah, aga Ukraina ja Gruusia öeldi siiski ei. et äh, lugu oli siis selles, et teekaart, mis Bukarestis äh, koostati, et, äh, et see, sedasi ei peetud õigeks teeks. nüüd eurooplased väidavad, et Ameerika Ühendriigid on oma kohalolu Euroopas vähendanud. jah, muidugi on nad seda teinud. Nad peavad rohkem tähelepanu pöörama sellele, mis toimuvad Tõmbaasias äh, Vaikse ookeani piirkonnas, nad avastasid äh, üleöö, et äh, Põhja-Korea on tuumajõud ja samal ajal Hiina. mis kasutas ära seda, et Ameerika Ühendriigid ja Venemaa olid nõus, et nad siis arendasid välja oma tuumaarsenali ilma igasuguste piiranguteta, ilma ilma, et ükski rahvusvaheline kokkulepe oleks takistanud minu küsimus on. ma ei taha, et äh, mind peetakse Ameerika-meelseks, aga tuleb vaadata, mis toimub. väidame, et ameeriklased on vähendanud oma kohalolu Euroopas aga ma ei tea, et ükski Euroopa riik oleks toetanud ameeriklasi Aasias Vaikse ookeani piirkonnas. ma ei näe, et ükski Euroopa riik oleks sinna oma laevastikku saatnud ja aidanud ameeriklastel tagada tasakaal selles piirkonnas samas aastast kaks tuhat neliteist me siis hakkasime või me tagasime selle, et äh, NATO oma äh, jõud saadaks meie äh, lõunapiirile. Nad on seal väga aktiivsed. ma ei näe, et oleks kuigi palju Euroopa vägesid Euroopa idapiiril. aga ma näen palju Ameerika baase. iga aasta tuleb neid juurde. juba Rumeenias on nad ehitamas kolmandat ähm, õhuväebaasi, mis kuulub USA-le. ühised õppused vähemalt üks aastas Euroopa idaosas ehk siis NATO idapiiril. aga me peame siin olema ka ausad ja ütlema, et nad ütlesid algusest peale, et teeme seda, mida teeme. sellest hetkest, kui Washington otsustab äh, oma kohalolu Kesk-Aasias vähendada, et pigem keskenduda Vaiksele ookeanile siis peame olema ka nii ausalt, et ütleme, et meie anname panuse, suurendame kaitsekulutusi kahe protsendini eelarvest. nüüd, mis probleem on Trumpiga? tal on väga ärile orienteeritud lähenemine, ta ei, see kõik ei ole mitte niivõrd poliitika Trumpi jaoks, kui et pigem äri. ja ma usun, et et äh, neil on täielik õigus nõuda eurooplastelt, et me panustaksime kaks protsenti. meie kulutame üks koma nelikümmend üks protsenti SKP-st, mis tähendab äh, üheksa miljardit eurot vähem aastas. me ei saa niimoodi jätkata. et äh, palume Ameerika Ühendriikidel meid kaitsta, kui nemad kulutavad kolm koma kolm protsenti eelarvest ja meie saame prioriteediks äh, oma elustandardid siin Euroopas, soovime, et ameeriklased meid kaitseksid, sest et meie ei taha ise kahte protsenti panustada. ma arvan, et siin on teatavaid probleeme üksteise mõistmisega. no nagu kui meil ei ole paremat lahendust oma kaitse ja julgeoleku jaoks ma ei ole nõus ka selle mõistega strateegiline autonoomia. kuidas on võimalik olla strateegiliselt autonoomne, kui Euroopa, äh, kui Euroopa ei suuda maailmas tasakaalu hoida, seda saavad teha kolm riiki, Hiina, Venemaa ja Ameerika Ühendriigid me ei saa siin rääkida majanduslikust jõust, sest et Venemaa ei ole majandusjõud. Nende skp on väiksem kui Itaalial. aga nad on sellegipoolest oluline jõud maailmas, sest neil on tuumarelv. ja kolleeg katkestab esimees. jah, siin on veel üks küsimus, palun härra Madisson, ID e fraktsiooni nimel suur tänu, esimees, oli hea meel kuulda neid väga huvitavaid sõnavõtte, ma võin öelda, et nõustun teiega tõesti, nõustun aga ka eelmise kõnelejaga, äh, Rumeenia kolleegiga, sest ta ütles, et ei ole paremat kaitsesüsteemi, kui meil praegu on, NATO. mul on ka mõned küsimused, aga natuke taustaks kõigepealt. Marshalli fondi esindaja Äh, siin äh, mainis mitu korda, et on vaja uut, uut üleilmset lähenemist terrorismi ohule, see on täiesti õige, ka parlamendis on olnud neid hääli, et meil on vaja suuremat autonoomiat kaitsevallas, kuid samas on kõik ka veel nõul, et need uued ohud Hiinalt, Venemaalt, Lähis-Idast näitavad väga selgelt, et autonoomia USA jaoks tähendab, et me eraldume. ja küsimus on, et miks me räägime pidevalt autonoomiast, miks me räägime sellest nii palju, kas siin on poliitilised põhjused, kui vaatame ajas tagasi kolm, kolm aastat tagasi, siis, siis äh, president Trump võitis valimised kaks tuhat kuusteist ja siis öeldi ka väga selgelt, et midagi muud suhetes Euroopaga, väga hea koostöö Poolaga, Eestiga ähm,. ja võib öelda, et see oli ka päris hea raputus, et Trump äh, tõstatas näiteks need äh, kulutuste küsimused, mitmed riigid äh, Mm, nüüd on natukene üles raputatud, natuke hirmu, üles hirmutatud ja see on lõpp, lõppude lõpuks ju hea. nüüd äh, need äh, Ameerika äh, tegevused Iraagis, Iraanis ei ole midagi uut. me nägime seda aastal kaks tuhat kolm Iraagis ka teiste valitsustel. nii et alati on tegemist geopoliitiliste huvidega, me ei ole alati ühel nõula. küsimus on selles, et mis on parem, mis on halvem. praegu on ilmselgelt parem poolt või toetada oma liitlasi, kui me võitleme terrorismiga, äärmuslastega. ja Iraani mõjuga. nii et kui me räägime siin äh, autonoomiast ja meie erimeelsustest ameeriklastega, siis on üks asi, aga minu küsimus on ka see, et äh, Mm, äh, jah, NATO-s on oluline solidaarse ühtsus, aga kuidas teie näete poliitilisi probleeme, mida tekitab Prantsusmaa ja Saksamaa? kuidas see äh, mõjutab NATO stabiilsust, kui Prantsusmaa president härra Macron mm, ütleb, äh, ütles septembri alguses, et meil on vaja taas käivitada poliitilised ja majanduslikud suhted Venemaaga kas me peaksime silma kinni pigistama probleemide suhtes Ukrainaga ja Gruusiaga, et kas see kuidagi mõjutab ähm, NATO stabiilsust, kui Macron selliseid vaateid äh, väljendeid ja siis äh, teine asi, mis ta ütles, oli see, et NATO on ajusurmas. ma ei tea, kas see kas, äh, kuidas see mõjutab NATO-t või siis ähm, teine küsimus on majanduslikud suhted Venemaa ja Saksamaa vahel. Nord Stream kaks on oluline, et meil Euroopas oleks ühesugune arusaam kaitsest ja meie ühistest huvidest, aga kui meie arusaamad on erinevad, kui sakslased ütlevad, et meid ei huvita, mida Euroopa Komisjon või meie Euroopa liitlased ütlevad, et me ikkagi lihtsalt ostame odavat maagaasi Venemaalt, meid ei huvita teised riigid, keda see hirmutab, ehm, et, et Venemaal on see mõjuvõim energiapoliitikas. kas ehm, see, kas see ikka annab hea signaali meie koostöö jaoks kaitsevaldkonnas, julgeoleku vallas? et et äh, muidugi äh, meie kaks esinejat, neil on kindlasti erinevad, äh, erinevad vaated selle kohta, et aga võib-olla saate neid tutvustada. jah, meil on aega üsna vähe, ma mm, palun, et esiteks lühemaid küsimusi, on väga konkreetne küsimus. kuidas kavatseb NATO reageerida Venemaa uuele võidurelvastamisele? ja kas on otsustatud selles osas. nüüd see strateegiline autonoomia Euroopa Liidus, see läheb kiirelt edasi, aga kuidas see areneb edasi uue, igas uues etapis, võttes arvesse meie suhted Ameerika Ühendriikidega, nende strateegiliste valikutega, mis on keerulises olukorras seoses Donald Trumpiga. kas, kuidas tasakaalustab see olukorda NATO-s, kuidas on võimalik äh, tugevdada meie positsiooni eh, NATO-s, sest NATO ei, ei pea olema mitte ainult eh, ameeriklaste sekkumisvahend maailmas, vaid on vaja kuidagi tasakaalustada suhteid Ameerika Ühendriikide ja Euroopa Liidu vahel ja kuidas selleks, eh, kas meil on selleks ka finantsvahendeid ning kui soovime üles ehitada Euroopa suurema autonoomia, kuidas seda konkreetselt teha kas teeme seda sõjalise koostöö läbi, mis on märksa tugevam eurooplaste endi vahel NATO-siseselt. millist vormi võiks see võtta, sest NATO-l ei ole armeed. nii et kuidas me seda nüüd ette kujutame? ning tõeline siinkohal on tingimus, on Euroopa ühtsus, strateegiline ühtsus, diplomaatiline ühtsus. ilma selleta ma ei näe, kuidas seda on võimalik äh, ette kujutada ning mis puudutab suhteid teiste võimudega äh,, äh siin on oluline äh, meie, meeles pidada meie väärtuseid, kui me kuidas äh, me tegutseme väljaspool NATO-t, äh, äh, kas oleme valmis mööda vaatama oma väärtustest ning tõeline räägin loo-, keskkonnakaitsjana, sest meil Ameerika president eitab kesk-, kliimamuutusi, kuidas saame me saame E, e, säilitada sealjuures, jääda sealjuures oma seisukohtade väärtuste juurde. ma annan kõigepealt e, sõna Mirale ja siis Aleksandrile. Euh, ma üritan vastata kiiresti, sest aega on vähe enamusele küsimustest, mis meile esitatud on. võib-olla väga lühidalt, vabandage selle eest. nüüd, mis puudutab NATO liikmelisust, just äh, Äh, siis NATO äh, laieneb edasi, varsti võtame vastu Põhja-Makedoonia, see on suur samm edasi. Äh, neid on siis kolmkümmend seal, kaks tuhat seitseteist astus liikmeks Makedoonia. seega lahtise ukse poliitika eksisteerib reaalselt, see on nüüd Gruusia ja Ukraina küsimused on endiselt lahtised on olemas äh, liikmelisus tegevuskava, äh, samuti äh, kavatsetakse neile pakkuda tihedamaid suhteid alliansiga, mis reaalselt eksisteerib, ma tegin koostööd, teen koostööd tehnilise koostöörühmitusega, grupiga, töögrupiga, mis et teeb koostööd Ukrainaga, mis puudutab liikmelisust, siis äh, liikmesriigid otsustavad, kas tingimusi täidetakse ning alati toimub ka arutelu, äh, kui uued äh, liikmed ühinevad, eriti puudutab see konflikti ohus riike, kuid kokkuvõttes kõige olulisem on äh, partnerluse sügavus äh, Gruusia ja Ukrainaga, mis on täielikult olemas, äh, toimuvad äh, pidevad kohtumised nendega. NATO Ukraina nõukogus ning samuti ka NATO Gruusia komisjonis, nii et pidev koostöö nendega toimib partnerluse osas on muidugi eh, oluline see, mis toimub Euroopa liikmesriikide ja lähinaabrite vahel, kuid ka Lähis-Ida riikide vahel. Eh, meil on eh, väike tegutsemisvõimalus Kuveit, kus, Kuveidis, kus on, mis avab meile võimaluse teha koostööd Värsia lahe riikidega ning äh, võib öelda, et äh, asjad arenevad seal, selles valdkonnas. ma, ükski liitlane ei ole meil keeruline liitlane, kuid äh, samas on alliansis paljusid äh, riike, kes oma seisukohti jõuliselt kaitsevad ning selge on see, et tegemist on alliansiga, mis, mis on konsensuse põhine, ma rõhutan seda veel kord, ning äh, ning NATO nõukogu laua taha ka toimuvad väga tulised arutelud äh, poliitilistel küsimustel äh, ning põhimõttelistel küsimustel ning äh, paljud liikmesriigid esitavad väga jõuliselt oma riiklikke seisukohti või kritiseerivad ka teisi nende tegevuse pärast, nii et küsimus ei ole nüüd selles, nagu me, meid, meid takistatakse tegutsemist näiteks Süüria küsimustes äh, olid väga avatud ja jõulised äh, arutelud äh, nõu-, NATO nõukogu laua taga. ja arvan, et nii see läheb ka tulevikus. kõik, kõik liitlased osalevad, mõned valjemalt, teised tagasihoidlikumalt ning Türgi puhul, Türgi on äärmiselt oluline Äh, liitlane, tegemist on suure riigiga, geograafilise asukoha, tähtsa asukohaliigiga ning ähm, nad on alati väga selgelt oma seisukohti kaitsnud. mis puudutab parlamentaarset dimensiooni, siis äh, mulle väga meeldib NATO Parlamentaarne Assamblee, üritan nendega koostööd teha, kui mind kutsutakse. loomulikult on mõistlik parlamentaarset koostööd tugevdada äh, kui räägime sellest, et tuleks kaitsekulutusi suurendada, siis kui kaasa parlamendi saadikud liikmesriikidest või Euroopa Parlamendist, siis on eduvõimalused väga tagasihoidlikud, see on oluline dimensioon. ning sellest kohast lähtudes on NATO Parlamentaarne Assamblee oluline partner, mis puudutab NATO põhifunktsioonide säilitamist nagu äh, kunagi öeldi, et äh, NATO eesmärk on äh, hoida venelasi väljas, ameeriklasi sees ja äh, sakslasi vait. kui ma ei ole kindel, et see enam nii oleks, äh, kuid ma arvan, et mm, ma arvan, et need funktsioonid on mõnes mõttes muutunud ajas, kollektiivkaitse samas on aga säilinud ning nii see ka jätkub ning Aleksandra, nagu Aleksandra ütles, et Eh, toimuvad pidevad eh, arutelud, loodetavasti ütlesin seda selgelt eh, ning ma, me üritame käia sammu arengutega maailmas, mõnikord suudame sammukese eespool olla, teinekord mitte, kuid kokkuvõttes on see ka alliansi esmane eesmärk. üks element, mille ma äh, juurde ma tuleksin nüüd valmisoleku küsimustes, siis tõepoolest äh, nende roll on muutunud, ilmselt te mäletate, et äh, NATO reaktsiooni, reageerimisjõud, äh, mäletate, kui toimus Pakistanis äh, maavärin on tõsi, et rõhutakse väga palju kaastalitlusvõimele, mm, viime õppusi läbi koos ja nii edasi kuid äh, valmisoleku algatus NATO-s möödunud aastal, mis äh, loob äh, valmis, uue valmisoleku kolmekümnele pataljonile ja mis teeb siis, mis siis näitab, et me tegeleme aina rohkem põhiküsimustega ning kontrollitud valmisolekuga, keskendudes Äh, siis sellistele, äh, sellistele sellistele kohustustele, mille lõpuleviimist äh, ei jälgita. mis puudutab nüüd ameeriklaste kohalolekut, ameeriklaste kohalolek on arenenud ajas, keegi ei oota, et Ameerika sõdureid oleks kolmsada tuhat nagu külma sõja ajal, kui asjad äh, liiguvad väga kiiresti, pole see ka, poleks see põhiline kriteerium, kuid äh, oluline on äh, võimekus koostööd teha ning mingisugune jalajälg võiks selles osas olla oluline Eh, minu jaoks on oluline, et toimuks koostöö sõjalisel tasandil, nagu seda on toimunud viimase viie aasta jooksul ning eh, eh, Pentagon loomulikult vaatab õigusega oma prioriteedid üle regulaarselt ja neil on täielik õigus seda teha, ma arvan, et et see on, arvan, et see on väga oluline, mis puudutab Vaikse ookeani piirkonda, siis selle peab loomulikult rohkem tähelepanu pöörama. näiteks on olnud probleeme laevatamisvabadusega Lõuna-Hiina meres. võib-olla sellele peaks rohkem tähelepanu pöörama, see on samuti eh, kohustuste jagamisega eh, seoses oluline aspekt. mis puudutab kahe protsendi küsimust, siis eh, asjad muutuvad ning äh, praegusel hetkel oleme jõudnud seitsme või kaheksani ning äh, ning loodetavasti äh, Varssavi tippkohtumiseks jõuame oma eesmärkide täitmiseni, nii et võib öelda, et klaas on pooleldi täis. kuid arvan, et arutelu iseloom ei ole muutunud ja kõik need, kes ei jõua viieteist protsendini, on lubanud äh, rohkem äh, jõupingutusi teha, seda tasub samuti meenutada. mis puudutab Atlandi-üleseid suhteid ja kuidas see toimib, siis ma arvan, et on õige öelda, et on toimunud äh, arutelud. see ei alanud mingisuguse ökonomisti intervjuuga või kuskil mujal, need on olnud äh, Äh, ajaloolised, me oleme vanad demokraatiad, meil on äh, tugevate vaadetega äh, poliitikud, juhid, meie Londonis tulime selgetele arusaamistele selles osas, mida teha, tuli muuhulgas ka jõuliselt liikuda tugevama poliitilise dialoogi poole, nii et ma ei ütleks, et et olukord on radikaalselt muutunud. ning eh, loomulikult on vaja rääkida sellest, kui palju tuleb ära teha Lähis-Idas, eh, kui palju peaks eh, tegema Vene probleemiga. Need on loomulikud arutelud, mis on seotud ka geograafiliste küsimustega, kuid oluline on minu jaoks see, et kokkuvõttes sõltumata avaldustest, säutsudest, intervjuudest ja muust äh, me siiski tuleme äh, kõik kokku, äh, äh, jagame laialdast arusaame strateegilistest väljakutsetest ning üritame nendega toime tulla. nii et sellega ma arvan, et ma olen enamuse küsimustest katnud, aitäh. Alexandra Devski, vous êtes peut-être plus libre de sa parole. voilà, exactement kaks sekundit ainult, sest äh, oleme tõesti ajast üle läinud kõvasti, aga see on väga huvitav arutelu, ma tahaksin keskenduda väga paljudele küsimustele, mis äh, puudutavad äh, strateegilise autonoomia aspekte ning Ameerika faktorit, ma olen nõus sellega, mida ütles ka Mia, mm, me ei näe seda nii, et ameeriklased lahkuvad, vaid tõepoolest ta Eh, tasakaalustamine eh, sõjaliste jõudude ümber, eh, ümber, ülevaatamine, et ka tasakaalustada Hiina kasvavat mõju, sest tõepoolest praegu pööratakse rohkem tähelepanu sellele, mis toimub lõuna pool, eriti Aafrikas ning Euroopa ka ise vaatab äh, Äh, üle oma tegevust Saheli piirkonnas äh, seoses äh, osalise Ameerika jõudude väljatõmbamisega sellest piirkonnast. ning teine küsimus, ma ei saa kunagi aru eriti sellest, et strateegiline autonoomia tähendab seda, et, et jäetakse, minnakse kellestki lahku äh, see ei ole eh, otseselt seotud ameeriklastega teatud määral küll, eh, eh, sest kui me ei jaga olukorra hinnangut ega otsuse langetusviisid, pigem on see strateegiline autonoomia, mis tegeleb sellega, kuidas tegutseda, kuidas vahendeid leida, et autonoomsemalt tegutseda, näiteks Liibüa, Süüria ja võib-olla veel mõni uus homne kriis. ameeriklased ütlevad, see pole meie jaoks huvitav küsimus, see on eurooplaste asi, saage ise hakkama. mis me siis teeme konkreetselt? kui te, meid tabab uus pagulaste voog Euroopas, kui saabuvad terroristid, siis mida me konkreetselt tegema hakkame ning see on ka seotud president Macroni Eh, algatusega kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, mis nüüd kümneid Euroopa riike on kaasanud, eh, muuhulgas Balti riigid ja eh, Skandinaavia riigid, see ühendab Euroopa optika loomist, üritades leida strateegiline kultuur, mis on ühinenud selle ümber, mida me peaksime autonoomselt, autonoomselt suutma tegu, teha. ja küsimus on nüüd selles, mida see tähendab, see äh, on eh, olukorra hindamine, kas me jagame eh, eh, olukorra analüüsi ameeriklastega või oleme eriarvamusel ning kui näeme, et oleme eriarvamusel ameeriklastega olukorra hinnangu osas Iraani või kliimaküsimustes, siis selge on, et me ei saa ühiselt ameeriklastega tegutseda otsuse langetuse ja tegevuse eh, osas eh, ning eh, küsimus on nüüd selles, mida me teeme eurooplastena ning konstateerime seda, et ameeriklased ei konsulteeri meiega oluliste otsuste langetamisel, näiteks lahkudes eelnevalt, eel-, eelnevalt kokku lepitud küsimustes, aga kenasti nad konsulteerivad meiega hiljem, nii et oleme praegusel hetkel väga ebamugavas olukorras ning strateegiline autonoomia tähendab siis seda, et üritame selliseid olukordi ennetada eh, ja oleme üritanud seda teha algusest peale oma kolleegidega ning lõpetuseks ma eh, ka jagan seda, mida te ütlesite väärtuste kohta, kuidas teha koostööd partneritega, sest nad on ikkagi meie partnerid, ilma et meie väärtused ohtu Äh, seaks, äh, me ei ole praegu, äh, meil ei ole praegu valikuvõimalusi. kui me vaatame, mida teevad ähm, Vene palgasõdurid Liibüas, siis me meil ei ole võimalik kõrvale vaadata, me ei saa lihtsalt hakata teineteist küünarnukkidega trügima. Süürias on kahe tuhande kolmeteistkümnenda taastat Iraanile, Venemaale ja Süüria ametlikule võimule, vabandust, Türgile, ütleb kõneleja, ühesõnaga eh, kokkuvõttes eh, meie eh, lääneriikides aina kõhklevamalt seda karmi jõudu kasutame, kuid kriisidiplomaatia, kriisi haldamine libiseb aina enam meie käest välja ning äh, see tähendab seda, et me, meil on aina vähemat, äh, väiksem kaal, üritame korraldada konverentse, äh, oleme saanud vahendajateks Putini, Erdogani ja teiste vahel Liibüa või Süüria küsimustes, aga kontroll on meil käest ära libisenud. nii et meil paradigmad hakkavad ümber kujunema ja ma arvan, et peaksime selgemad seisukohad välja kujundama kriisidiplomaatia osas meie meie mm, komisjon on nüüdsest geopoliitilisem, meil on väga aktiivne kõrge esindaja, nii et äh, kasutagem ära seda uut hoogu Euroopa Liidus, et äh, keskenduda sellele, mida me kõige paremini oskame teha, tippkriisi haldamine, majandusabi ning vahendamine. Te rääkisite äh, Frank-, valitsuse eh, Saksa eh, allianss Ukraina küsimustes on eh, tõeline mootor edasiliikimis, liikumiseks. ja praegusel hetkel on tegemist tihtipeale ka nii-öelda vabatahtlike koalitsioonidega Daeshi vastu Ukraina küsimuse lahendamiseks, aga kui on vaja kasutada selliseid ajutisi formaate, mida toetab NATO ja, või Euroopa Liit, siis miks mitte sest äh, peaks olema võimalik neis küsimustes edasi liikuda. ma arvan, et meil ei ole rohkem valikut, kui äh, eh, koostööd teha eh, ka partneritega, kes meie strateegilisi huvis ja väärtusi ei jaga. või siis äh, peame kannatama otseste tagajärgede käes. nii et tegemist on tõelise geopoliitilise äh, Eh, probleemiga ning eh, see puudutab meid kõiki NATO liikmetena, Euroopa Liidu liikmetena. suur aitäh! arvan, et eh, Rangron soovis midagi lisada, ma panin tähele, et me ei, ma ei vastanud Venemaa, mis Venemaa relvastuse küsimusele. nagu te teate, Venemaa Föderatsioon astus välja keskmaa tuumarakettide keelustamise lepingust ning küsimus on nüüd siis selles, kuidas reageerida. arutelud jätkuvad. keegi ei toeta mm, võidu relvastamist eh, Venemaaga, kuid eh, üritame leida tasakaalu erinevate eh, reaktsioonide vahel, ühest küljest eh, teha eh, jõulisi ettepanekuid läbi räägitud tuumarelvade kontrolli üle, mis antud hetkel tundub olevat väga keeruline, ma tahaks meenutada, et kui oli tegemist seitsmekümne üheksanda aasta viimase tuumarelvakriisiga, siis ei kujutanud keegi ette, et kümme aasta pärast kirjutatakse selle lepingule, mis need äh, raketid äh, täielikult ära keelab. ning mis puudutab nüüd diplomaatilisi jõupingutusi, siis äh, kindlasti tuleb nendega edasi minna, samuti ka sõjaliselt kaitsemeetmete välja toetamis, töötamiseks. peame oma, peame oma tegevuse välja äh, Äh, kujundama ning samuti äh, mõtlema ka selle peale, millised, äh, kas tegeleda rohkem siis kaitsega nende raketisüsteemide vastu või rünnakuvõimalustega. täname siis oma külalisi põhjalike analüüside eest ning nende kättesaadavuse eest. ma kõneleja tänab lahkelt ka tõlke, kes täna, tere tänase hommikul siin on viibinud ning tahaks meenutada ajakava järgmisel esmaspäeval kell kuusteist null null kuni seitseteist kolmkümmend tuleb siia Nakamitsu, proua Nakamitsu, kes räägib meiega desarmeerimisest, järgmine toimub seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal veebruaril. suur tänu kõigile!